please, good morning. tere hommikust. tere hommikust teile kõigile. tere tulemast meie tänasele kuulamisele, mis äh, äh, käsitleb siis äh, kaugemale kahekümnest protsendist kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisest ja süsinikulekkest. me oleme selle ürituse jaganud kolme ossa kõigepealt teen siis mina sissejuhatuse ja ka minu kolleeg Mattias Kroot kes on siis meie variraportöör. samuti äh, võtab sõna Bas Eichhout, kes on ENVI komisjoni raportöör kasvuhoonegaaside teemal ning siis peaks meil põhimõtteliselt olema siin ka Euroopa Komisjoni esindaja, Mari, Mary Donnelly on tema nimi ja ta on siis energeetika peadirektoraadist, aga hetkel ei ole ta veel siia jõudnud, ma siiski loodan, et ta tuleb ja nii et, et ka komisjon on esindatud. kõigepealt nüüd sissejuhatavad ähm, märkused minu poolt, ma tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et täna Äh, on jäänud üheksa kuud järgmise rahvusvahelise kliimakonverentsini ning Euroopa Liit valmistab siis ette oma seisukohti selleks konverentsil. Äh, ülemkogus võeti kahe tuhande seitsmenda aasta märtsis ühepoolselt kohustus vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid kakskümmend protsenti, sellest ajast saadik on aga paljud asjad muutunud, äh, ärgem unustagem ka neid sündmusi, mis leidsid just aset Jaapanis sest äh, see on äh, ka üks probleem, mis mõjutab antud teemat niisiis, äh, jäädes selle teema juurde, mis on täna meie kuulamise teemaks, tahan veel öelda, et, et mitmed riigid on oluliselt heitmeid vähendanud maailma riikide juhid on äh, kokku leppinud, et tuleb äh, kliima soojenemist vähendada kahe kraadi võrra, tuleb investeerida vähese süsinikuheitmega tehnoloogiatesse ning äh, nende arengute tõttu võime juba küsida, et kas Euroopa Liit ei peaks astuma täiendavaid ühepoolseid samme ülemkogus nõustuti, et me peame liit-, liikuma kolmekümne protsendise eesmärgi suun-, suunas, kui ka teised piirkonnad on valmis seda tegema. ja sellele tuginedes me neid asju siis täna arutamegi. me siis käsitleme härra Eichhouti raportit ja proua Žiželi ei ole ka täna kahjuks siin, ma vabandan tema nimel me peame praegu siis selgeks tegema, kas äh, tingimused heitmete täiendavaks vähenemiseks on olemas ja kas me saame minna siis kolmekümnele protsendile. komisjoni äh, viimases seisukohas äh, rõhutada, siis viimane seisukoht sisaldab ka vähese süda, süsinikuheitmega tehnoloogia teekaarti aastaks kaks tuhat viiskümmend, seda tutvustas volinik äh, tegu ja samuti tutvustas seda plaani volinik Oettinger. energiatõhusus on äärmiselt oluline selleks, et me saaksime oma praegused eesmärgid saavutada, samuti minna nendest eesmärkidest kaugemale. seetõttu äh, me kutsusimegi ka komisjoni osalema neid, ähm, et arutada neid ettepanekuid, mida komisjon on selles valdkonnas teinud kuna proua Giseli ei saa täna siin olla, siis äh, tahaksin mainida paari asja, mida ta on oma arvamuses rõhutanud. Äh, see on siis meie komisjoni koostatud arvamus. kõigepealt rõhutab siis ta seda, et meil on vaja paika panna pikaajalised suunised ja mitte ainult keskenduda siis kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele. samuti on ta juhtinud tähelepanu sellele, et heitmete edasine vähendamine tuleb eelkõige saavutada läbi õigete stiimulite ja mitte läbi täiendavate õigusloomealaste vahendite järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab paika panema õiged prioriteedid, eraldades rohkem vahendeid teadusuuringutele ja areng, arendustegevusele ning äh, stimuleerida siis ka ühtekuuluvusvahendite kasutamist energiatõhususe edendamiseks. näiteks äh, see oleks siis äh, äh, lühike sissejuhatus meie arvamuse koostajalt. ja nüüd äh, annaksin sõna oma kolleegile Mattias Krootele. Mattias, palun. jah, aitäh. tere hommikust kõigile ka minu poolt. meil on täna päevakorras väga oluline teema. nimelt see, kuidas Euroopa Liit Äh, edendab järgnevatel aastatel oma kliimapoliitikat. kahe tuhande kaheksandal aastal me langetasime ulatuslike tagajärgedega otsuseid, võtsime vastu energia, energeetikapaketi, äh, kus on ette nähtud kahekümne protsendine CO kahe heitmete vähendamine. ning äh, kui teised tööstusriigid on valmis sama tegema, siis me vähendame oma heitmeid isegi kolmekümne protsendi võrra Kopenhaageni kliimakonverentsil ja samuti Cancunis me arutasime äh, äh, seda teemat ja leidsime, et rahvusvahelisel tasandil on meie paketile väga vähe reageeritud. loomulikult vahepeal leidis aset ka majandus- ja finantskriis, mille tulemusena majandus ja tööstus on kannatanud. me hakkame nüüd nendest kriisidest toibuma, asjad hakkavad normaliseeruma aga minu arvates ei ole see äh, taastumisprotsess veel lõpule jõudnud. järgmisel nädalal või, või tegelikult sellel nädalal äh, me oleme kokku puutunud uute katastroofidega Jaapanis ja ma ei soovi, et midagi taolist juhtuks ka Euroopas. ma arvan, et äh, Jaapani sündmused mõjutavad väga oluliselt neid arutelusid, mida peetakse Euroopas eile ja üleeile me kohtusime volinikuga, volinik oli erinevates komisjonides ning äh, meil toimusid tõesti väga head arutelud. Äh. praegu me vaatame, kuidas me siis saaksime reageerida järgnevatel aastatel ja kuudel. tänase kuulamise juures on oluline see, et äh, koos oma külalistega me töötaksime välja Äh, millise, selle, millised on süsinikulekke tagajärjed. ning kui ma kõnelen süsinikulekkest, siis ma pean silmas seda, et Euroopa tööstusettevõtted konkureerivad tööstusettevõtetega mujal maailmas. kui Euroopa ühepoolselt ähm, karmistab oma heitmete standardeid, siis kuidas see mõjutab Euroopa tööstust? millise signaali saadab see teistele ettevõtetele kogu maailmas? kas selles on mingi mõte või ei ole või on tõde kuskil vahepeal? kui, kui kaugele saab Euroopa minna ilma, et oma kon-, äh, ilma konkurentsivõimet ohtu seadmata? kas on mõistlik näiteks suurendada taastuvenergia eesmärke näiteks neljakümnele protsendile? tehniliselt on see võimalik, aga millised oleksid tagajärjed näiteks majandusele tervikuna? samuti peaksime kaaluma ka keskkonnakomponenti, milline on mõju keskkonnale, kui Euroopa tegutseb ühepoolselt. kas äh, sellel kõigel üleüldse on mingi suur mõju keskkonnale ja milline see mõju on. kõigile nendele küsimustele tuleb leida vastus ning lõppkokkuvõttes äh, siis juuniks äh, parlament peab vastu võtma siis omaalgatusliku arvamuse. eile keskkonnakomisjonis öeldi see välja loomulikult ähm, võiks selle omaalgatusliku raporti vastu võtta ühehäälselt, aga ma, ma, ma ei tea, kas teised institutsioonid suhtuvad sellesse raportisse piisavalt tõsiselt. Äh, minu arvates on parlamendi ülesanne majanduslikud, äh, keskkonna ja konkurentsi aspektid ühendada ning äh, analüüsida kõiki neid aspekte väga tähelepanelikult, äh, sellepärast et äh, <clears throat> tegemist on teemaga, mida me kahe, kahe tuhande kaheksandal aastal Goebbelsi raporti puhul väga põhjalikult arutasime ja teatud mõttes me jätsime, võtsime endalt teatud õigused ära. tol korral me pidime tegutsema väga kiiresti ja sellest jäi ta halb maik paljudele me peame seda teemat tõesti väga tähelepanelikult analüüsima, meie peame oma seisukohti oma valijate ees kaitsma ning kui me oleme otsuse kord juba langetanud, siis me peame sellele ka kindlaks jääma. et meil ei tekiks sellist olukorda, et noh, üks osa täiskogust toetas meid ja teine osa mitte. me peame olema selles küsimuses ühtsed, meil on vaja aega selleks, et oma seisukohta välja töötada ning äh, väga oluliseks äh, etapiks siin on just nimelt see kuulamine, sest meil on siin väga palju äh, esinejaid ja mind tõesti huvitab see, mida neil öelda on, nii et, et ma loodan, et meid ootab ees väga edukas hommik. ja nüüd saab sõna Bass. Thank you, Mattias, for the introduction and suur tänu, suur tänu ka Mattiasele sissejuhatuse eest. minu nimi on Bass Aikut, ma olen keskkonnakomisjoni raportöör ja ma arvan, et pärast keskkonnakomisjoni kuulamist koos jällegi Rooma, Romana Jordaniga ja ja pärast tänast kuulamist, kuulamist võib öelda, et et tõesti, kliimaküsimused ei ole ainult keskkonna valdkonda puudutavad, see hõlmab ka järjest rohkem tööstust. ja ka minul keskkonnakomisjoni raportööriga, raportöörina on väga oluline, et kaasataks ka tööstusepoolsed argumendid kliimaküsimustesse. mina koostan ENVI komisjoni raportit siis, kus me struktuuri oleme pannud paika tegelikult Romana Jordaniga ITRE komisjonist ning minu raport soovib äh, seda, et meie kliimaambits-, ambitsioonid oleks kõrgemad. komisjongi maikuus kaks tuhat kümme tuli välja oma teatisega, kus ta ütles selgelt, et kui me soovime olla kulutõhusad ning kui me vaatame oma pikema perspektiivi eesmärke siis, siis kakskümmend protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei ole piisav. mina oma raportis kandsin selle üle mõttesse, et meie eesmärk peaks olema kolmkümmend protsenti heitmete vähendamist ning argumendid selle taga on üsna teaduslikud. kliima poole pealt on selge, et kui me saa-, soovime saavutada seda kahe protsendi eesmärki ja kui me soovime Euroopa Liidus olla vastutustundlikud siis, siis kolmkümmend protsenti on alles esimene samm nende ambitsioonide saavutamisel. ning see on kirjas ka märtsi alguses avalikustatud äh, komisjoni teekaardis kui me soovime tõesti saavutada oma kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärke, siis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peame me saavutama rohkem kui kakskümmend protsenti. aga vaatame nüüd kaugemale keskkonna argumentidest, rääkigem tööstuse, majanduse või energia argumentidest. üks peamisi argumente on, kui vaadata meie majandust, siis kui me viime eesmärgi kolmekümne protsendini, siis tähendab see neljakümmet miljardit vähem nafta importi. võttes arvesse, et nafta hind on praegu kaheksakümmend kaheksa ja see arvutus on tehtud vastavalt sellele, kui nafta hind oleks kaheksakümmend kaheksa dollarit barreli kohta, praegu on ta ju, me teame, üle saja dollari. niisiis, mida kallim on nafta, seda kasulikum meil on nafta importi vähendada, olles kliimavaldkonnas ambitsioonikamad me seda ju täna arutamegi, on mitmeid kriitilisi äh, aspekte. siin kõigepealt on heitmetega kauplemise süsteemisektor ning siis öö, äh, muud sektorid. innovatsioon teadus, teadus- ja arendustegevus on ääretult tähtsad, me teame, et see süsiniku hind peab olema kõrge, et turud hakkaksid tegelema öö, süsinikuvabade nagu tehnoloogiate väljatöötamisega. samas on vaja tagada, et uute tehnoloogiate hinnadki langevad. muidu ei ole meie poliitika tasakaalustatud. seetõttu teadus- ja arendustegevus on kriitilise tähtsusega. teisalt, energiatõhusus. jällegi, kui lugeda komisjoni teekaarti, siis seal on selgelt öeldud, kui me saavutame oma kahekümneprotsendilise energiatõhususe eesmärgi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, siis oleme me vähendanud juba kakskümmend viis protsenti heitmeid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ehk siis me oleme juba pika sammu astunud. tähtis küsimus on, kuidas seda saavutada? meie siin parlamendis suure häälteenamusega soovisime siduvaid eesmärke Bernt Berntseni juhtimisel tema raportis me soovisime energiatõhususe siduvaid eesmärke, aga kui lugeda komisjoni energiatõhususe kava, siis siduvaid meetmeid veel paika pandud ei ole. ja see on üks tähtsamaid küsimusi, mida tuleb ka täna siin arutada. ja seetõttu on energiatõhusus ka siin olulisel kohal päevakorras. me peame mõtlema, kuidas saavutada see energiatõhususe potentsiaal. kuidas tugevdada komisjoni eh, tegutsemist, sest energia tõhusus on kriitilise tähtsusega. ning kokkuvõtteks ma nõustun vägagi sellega, mida ütles Mattias. me ei soovi siin mingisugust sellist võitlust et, et viiskümmend protsenti meist toetab ühte positsiooni ja viiskümmend teist, aga kui me ütleme, et energiatõhusus on niivõrd tähtis ja me soovime neid eesmärke saavutada, siis peame me ETS-i välises sektoris oma eesmärke kohaldama. kui me seda ei tee, siis äh, saavutused energiatõhususes äh, tähendavad lihtsalt äh, seda, et riigid kauplevad oma süsinikukvoodid ümber. niisiis, me peame kohaldama oma, oma poliitikaid, et seda juhtuks. ja ka seda peame me arutama. komisjon on väga tõrges selles selle koha pealt, aga meie parlamendina peame paluma, et komisjon tegutseks, e, olemaks ambitsioonikas oma kliima öö, e, valdkonnas. kui nüüd vaadata energiatõhususe potentsiaali, siis öö, e, eriti palju on teha Kesk-Euroopa riikidel ning öö, siin mängib olulist rolli ka tulevaste finantsperspektiivide alane vaidlus. ühesõnaga, me peame tagama piisava rahastamise, me peame tagama, et süsinikuhinnad oleks õiged, et oleks meil motivatsiooni välja töötada uusi tehnoloogiaid. Neid asju tuleb täna siin arutada, ma ootan vägagi ekspertide sõnavõtte, sest nemad ju panustavad ka meie raporti koostamisse ning siis koos Romano ja Mattiasega koostame Envi komisjoni raporti, mida loodetavasti toetab suur enamus ning mis on aitab kaasa tulevikus meie kliima äh, äh, kõrgete eesmärkide saavutamisele. suur tänu! Thank you, thank you very much eh, for... suur aitäh eh, selle väga selge sissejuhatuse eest, eh, mida raport käsitleb ja kuhu me tänaseks oleme jõudnud. me loodame, et, et meie kuulamise erinevates voorudes me tõesti käsitleme kõiki neid aspekte, mida te mainisite ning nüüd on meiega komisjoni esindaja härra Donnelly, teil on sõna. vabandust, proua Donnelly. Äh, tere tulemast ja suur aitäh, et mind sellele arutelule kutsusite. kõigepealt äh, edastaksin teile täiendavalt infot energiatõhususe tegevuskava äh, kohta, mille komisjon hiljuti vastu võttis. see võeti vastu samal ajal, kui äh, madala süsinikusisaldusega majandus aastaks kaks tuhat viiskümmend ning kaks dokumenti on omavahel tihedalt seotud. võiks isegi öelda, et energiatõhususe eesmärkide saavutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend on oluline selleks, et me saavutaksime vähese süsinikuheitmega majanduse aastaks kaks tuhat viiskümmend ning see aitab meil minna ka kaugemale sellest kahekümne protsendisest CO2 heitmete vähendamise eesmärgist kui me saavutame oma eesmärgid energiatõhususe vallas, siis meil õnnestub kahekümne viie protsendi võrra eh, kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada. praegu me räägime väga palju energeetikast eh, ja ressurssidega seonduvast ning eh, selles kontekstis ma olen nõus eelkõnelejatega, et kõige odavam, turvalisem energia on see energia, mida me ei kasuta ning see on meie energiatõhususe tegevuskava aluseks ning see aitab meil saavutada ka meie kliima eesmärke, aga samuti ka meie majanduse eesmärke meil on vaja sellist tööstust, mis on tõhus, see tähendab tööstust, mis on konkurentsivõimeline ning kui tarbijad võidavad energiat tõhususe vallas, siis või, võidavad nad ka muudes valdkondades. nii et, et tegemist on kliima kui ka majanduse kontekstis olulise teemaga. E-, energiatõhususe tegevuskava võeti vastu siis möödunud nädalal me, see kava on mõeldud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, aga me loodame, et paljud need algatused, mis seal plaanis kirjas on, aitavad meil jõuda juba välja aastasse kaks tuhat viiskümmend. niisiis, eh, see kava eh, tugineb siis kahe tuhande kuuenda aasta energiatõhususe kavale ning äh, õigusaktidele, mis sellest ajast saadik on vastu võetud, ma pean siin silmas näiteks hoonete direktiivi. ja võib-olla see kava viib meid isegi natuke kaugemale. tahaksin juhtida paarile asjale selles kavas teie tähelepanu. ma ütlen kohe, et seal ei ole mingit juriidiliselt siduvat eesmärki kakskümmend protsenti liikmesriikide jaoks, aga me oleme pidanud liikmesriikidega dialoogi, te teate, et osaks Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast Euroopa semester näeb ette liikmesriikidele võimaluse esitada oma riiklikke reformikavasid, seda tehakse aprillis ega järgmisel kuul ning osaks nendest riiklikest reformikavadest liikmesriigid peavad siis ütlema, millised on nende äh, riiklikud eesmärgid Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia viie peamise eesmärgi osas. ning üks nendest eesmärkides on see kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine miinus kakskümmend protsenti ning äh, mis puudutab konkreetselt energiatõhusust, siis nagu ma ütlesin, see eesmärk on kakskümmend protsenti väga palju on räägitud sellest, mis see eesmärk on, mida see tähendab, ma arvan, et selles kavas me oleme väga selgeks teinud, mida me silmas peame primaarenergia vallas, äh, äh, kolmsada kaheksakümmend miljonit tonni äh, nafta ekvivalenti ja nõnda edasi. niisiis, praegu me tegeleme nende liikmesriikide orienteerivate eesmärkidega ning äh, ka aastal kaks tuhat kolmteist vaatame siis läbi, mis, millised edusammud me oleme saavutanud ning siis äh, kui vaja, äh, kehtestame liikmesriikidele juriidiliselt siduvad eesmärgid aga tasakaaluks siis, et praegu neid juriidilisi siduvaid eesmärke ei ole. tegelikult valik oli meil, kas meil on äh, siduvad meetmed või siduvad eesmärgid ning selles kavas on terve rida juriidiliselt siduvaid meetmeid ning äh, nagu ma ütlesin, siis me peame selle väga selgeks tegema, me räägime juriidiliselt siduvatest meetmetest, meetmed, mis tulevad välja õigusloomealastes ettepanekutes, need ettepanekud me esitame lähikuudel ning need meetmed panevad siis paika eesmärgid avalikule sektorile, me tahaks, eh, tahaksime kahekordistada eh, avalike hoonete renoveerimist, me oleme paika pannud ka olulised eh, reeglid riigihangete jaoks, sellepärast et avalik sektor on iga riigi majanduses väga oluline osa Eh, me kasutame siis energiatõhususe kriteeriumit eh, ühe olulise kriteeriumina avalike hangete puhul ja nõnda edasi. Eh, siduvad meetmed puudutavad ka siis säästmiskohustust. miks me oleme sellise eesmärgi seadustanud? sellepärast, et kogemus äh, viies liikmesriigis on näidanud, et see on tõesti mehhanism, mis toimib, meil on reguleeritud turg ning me näeme, et selline lähenemine on andnud tulemusi. äärmiselt oluline on äh, ka see, et energiatõhusus äh, on midagi sellist, mis kaasab kõiki. kõik on olulised tegijad selles valdkonnas, näiteks tarbijad, inimesed, kes elavad korterites, majades aga selleks, et nii paljude inimesteni jõuda, see on suur väljakutse ning seetõttu just nimelt äh, ettevõtted, energiavarustusettevõtted, äh, need ettevõtted, kes on kontaktis inimestega, seetõttu tuleb just nimelt neile kõigepealt survet avaldada see on tõesti selline oluline, oluline lüli, mida me saame kasutada siis inimesteni jõudmiseks kolmas valdkond ning eh, minu jaoks väga oluline valdkond on, eh, puudutab heitmeid. meil on olemas heitmete direktiiv, selle osanaks on ka eh, kasutada ole-, kõige paremat olemasolevat tehnoloogiat. me teame, et selline nõue on suhteliselt uus. meie arvates on väga oluline, et kasutataks tõesti kõige paremat olemasolevat tehnoloogiat ja seda ainult, mitte ainult siis, kui töö, luuakse näiteks uusi elektrijaamu, vaid äh, olemasolevaid tuleb ka renoveerida. tegemist on probleemse valdkonnaga ning äh, võib-olla üks asi, millest võib-olla, mis ei ole päris äh, õigesti aru saadud. tihtipeale on äh, teatud äh, ettevõtetel, kes osalevad siis heitmetega kauplemise süsteemis, võimalik taotleda vabastust sellest kogus, kogu, kohustusest. minu, teile võib see kõnada topeltreguleerimisena, aga tegelikult eesmärgid ei ole samad, kuigi nad to toetavad teineteist vastastikku ning seetõttu et me äh, hakkame vabastama energiatõhususe nõuetest need ettevõtted, kes osalevad heitmetega kauplemise süsteemis, see minu arvates ei aita meil meie eesmärke saavutada. Äh, väga tihedalt on sellega seotud ka siis ähm, äh, kombijaamade küsimus ja, ja ma pean siin silmas siis näiteks hoonete kütmist ja nõnda edasi soojuse peale läheb nelikümmend protsenti Euroopas tarbitavast energiast ja see on üks suurimaid kuluartikleid energia vallas meil Euroopa Liit, Euroopas ja selle küsimusega tuleb meil tegeleda, sellega tuleb tegeleda väga mitmest aspektist. kõigepealt kõige olulisem mehhanism, mida me saame kasutada, on hoolitseda see, et, et hoone on hästi isoleeritud Äh, loomulikult sellist äh, nõuet on äh, palju kergem sisse viia uute hoonete puhul. probleem on loomulikult olemasolevad hooned. vaadake aknast välja. Need majad, mida te seal näete, on seal olnud juba kaheksakümmend, sada aastat. küsimus on, mida teha selleks, et need majad, mida me siit aknast näeme, on samuti hea soojusisolatsiooniga Eh, sest eh, nende isoleerimine on tõesti väga kallis, aga seda tuleb teha. see, siis peamegi mõtlema sellele, kuidas selle kõige jaoks raha saada. see vajalike summade ulatus on, eh, no need, need summad on nii suured, mida vaja on, et et finantsperspektiivis selleks küll raha ei jätku. aga aga mingi, mingit toetust äh, on võimalik ikkagi ju äh, avaldada, me saame kasutada struktuurifonde, ühtekuuluvusfonde ja, ja võib-olla äh, just niimoodi detsentraliseeritult toetada hoonete renoveerimist. täna sellega juba tegeldakse ja tulevikus tuleb seda teha veelgi paremini. veel üks valdkond, kui tulla nüüd tagasi avaliku sektori juurde Äh, ja hoonete renoveerimise kulude juurde ja kuidas neid kulusid kanda nüüd, kus äh, eelarved on surve all, on väga oluline, et pöörata tähelepanu nähtavusele, legitiimsusele, äh, mis käib kaasas energiatõhususe lepingutega. lepingu pool siis rahastab seda investeeringut ja talle makstakse tagasi siis selle säästu arvelt, mis järgmise kümne, viie, kahekümne aasta jooksul saavutatakse me teame, et paljudes liikmesriikides on praktilised takistused sellele äh, õigusloomealane äh, menetlus, mida kasutatakse avaliku hanke vallas, ei luba selliste lepingute sõlmimist. ja ja siis öeldakse ka, et investeeringute väärtus ju väheneb aja jooksul, et niimoodi lihtsalt äh, kaotatakse raha. Need äh, riikide raamatupidamise eeskirjad vajaksid, äh, vajavad muutmist selleks, et selliste lepingute sõlmimine oleks võimalik. meil on vaja inimeste teadlikkust arendada, aga meil on vaja luua ka struktuurid, kuidas oleks võimalik selliseid investeeringuid rahastada ning veel üks küsimus, mis on sellega seotud äh, ja ma tahaksin tänada nii parlamenti kui nõukogu äh, selle taastumispaketi äh, raha me kasutame energiatõhususe fondi jaoks. me loodame, et meil õnnestub siis luua, Luksemburgis luua selline rahastamisvahend, mida seda toetab investeerimispank ning me peame praegu äh, kõnelusi kahe teise pangaga ja loodame, et ka nemad liituvad selle fondiga ning äh, me loodame, et kui selle paketi üle toimuvad läbirääkimised, te meid aistate, me loodame saada siis kokku kuskil viis-kuus miljonit, mis on mõeldud just nimelt energiatõhususele. ja selle rahaga saaks kasutada näiteks, äh, saaks toetada kohalikke omavalitsusi energiatõhususe vallas selles plaanis on veel väga palju teisi asju, aga ma tahtsin mainida lihtsalt mõningaid punkte, mis minu arvates ühendavad ühelt poolt siis need kliimaeesmärgid ja teiselt poolt ka meie majanduslikud e-, eesmärgid ja äh, aitavad meil niimoodi saavutada tulemusi energiatõhususe valdkonna. aitäh, mulle tundub, et tegemist oli tõesti väga inspireeriva sõnavõtuga siin äh, neid lähenemisi on niivõrd palju ja, ja viise, kuidas küsimusi lahendada, on niivõrd palju. Äh, kuidas seostada siis äh, majanduslikud aspektid äh, ja, ja muud aspektid ja kuidas seda kõike mõistlikult teha. tahaksin teile meelde tuletada, enne kui me alustame siis tänast põhiarutelu, et see tänane arutelu teema on seotud meie e-, energiainfrastruktuuri prioriteetide alase aruteluga meil ei ole vaja mitte üksnes infrastruktuuri energiatranspordiks, meil on olemas ka jaotusvõrgud ning need jaotusvõrgud on seotud arukate võrkudega. me peame seda arvestama, sellepärast et energiatõhususe vallas on see tõesti võtmeküsimus. meil on probleem hoonetega, aga küsimus on ka selles, kuidas energiat äh, jaotusvõrku saata. meil on olemas juba elektriautode tehnoloogia ning äh, tõhusamad viisid energiakasutusega ümberkäimiseks, igatahes meil on vaja neid arukaid võrgustikke. nii et, et need kaks teemat on tõesti omavahel väga tihedalt äh, seotud ning Äh, ka selles valdkonnas on vaja väga palju investeeringuid. ning ma arvan, et me peaksime neid kahte asja alati koos mainima, kui me seda energiatõhususe teemat käsitleme. niisiis, see oleks üks märkus, mille ma tahtsin sissejuhatavatele märkustele lisada. ja nüüd alustame siis äh, Äh, aruteludega, juba üks inimene on sõna soovinud, see on meie kolleeg Leena Ekk. jah, Benson Bass soovib samuti sõna Leena, palun uh,. Um, suur tänu. suur tänu ka proua Donnelile. kõigepealt suur tänu kolleegidele aga keskendun nüüd komisjonile. kõigepealt väga meeldiv on kuulda, et komisjon on lõpuks hakanud nägema seda majandustaastumispaketti nii, nagu meie seda kogu aeg näinud oleme. sest me peame eraldama raha väikestele kodanikeprojektidele ning energiatõhususele sellest suurest rahahunnikust. komisjon alguses oli sellele täielikult vastu. aga raha saab väga tõhusalt selles kontekstis kasutada. meil on olemas see fond nüüd ning minu teada äh, need rahasummad veel suurenevad. ehk siis me peame sealt fondist kõik ära kasutama, ei tohiks midagi järgi jääda, jätta me peaksime sellest veel rääkima ning kui see fond lõpuks paika on pandud, siis äh, peaksime me tõesti šampuse avama. energiatõhusus nüüd. ma kohtusin Euroelektriku esindajatega, nad olid väga mures selle üle, et see, kuidas te kohtlete seda valdkonda, killustab turgu. Nad ei ole kolmekümne protsendi eesmärgile vastu. aga nagu alati, soovivad nad äh, et äh, oleks neil ette teada, mida nad tegema täpselt peavad. ehk siis nüüd, kus te olete selle töömeetodi paika pannud, kuidas te kavatsete tagada, et turud ei killustu? väga palju erinevaid standardeid on paika pandud äh, liikmesriikidesse selle asemel, et meil oleks ühtne energiaturg, mille loomise me ju otsustasime see ongi, probleem ongi siin selles, et meil ei ole eesmärke paigas, isegi Euroopa omasid mitte. nüüd Euroopas erinevates sektorites ja erinevates liikmesriikide sektorites isegi tegutsetakse eh, isepäi. teine küsimus, kuidas ühendada küt-, kütte ja elektri tootmist? sest see on Äh, väga kriitilise tähtsusega kõikides liikmesriikides, ehk siis kütmise jahutamise ja elektrienergia tootmine koos. kolmandaks, äh, üksikmõõdikud. me oleme otsustanud, et need tuleks äh, paika panna, aga hinnast ei ole veel räägitud. see on küll osa sellest tarkade võrgustike kontseptsioonist aga tarbijal meie otsuse põhjal peaks olema äh, võimalik otsustada rohelise ja tavaenergia vahel, äh, uurida, palju nad täpselt tarbivad. aga näiteks mõningatel ettevõtetel on olemas ka äh, hinnainfo pakkumise võimalus, mis toimib nagu valgusfoor, et punane tuli on kõige kallim ja nii edasi Ähm, ning kui need äh, mõõdikud on äh, paika pandud, siis võib näha ka, et, et tegelikult nõudlus äh, tasakaalustub palju rohkem. mida te kavatsete selles osas ette võtta? nii palju minu poolt. Thank you, Mr Chairman. First of all, thank suur tänu, proua esinaine. suur tänu, et te kõik olete täna siia kuulamisele tulnud ning suur tänu ka nende äh, energiatõhususe kommentaaride eest, sest see on tõesti väga tähtis, kui me soovime kaks, kaks tuhat kakskümmend eesmärke täita. minu küsimus on järgmine. viissada, kuussada miljonit eurot on küll siit vaadates suur raha, aga me peame oma eesmärkide saavutamiseks tõesti väga palju raha kulutama. kuidas komisjon kavatseb neid rahasid siis kulutada? selgitage palun rohkem. Mm, vahest on teil tarvis rohkem ideesid selle kohta, kuidas raha kulutada. suur tänu, Pass! aitäh! aitäh ka energiatõhususe alase sissejuhatuse eest ning selle eest, et te rõhutasite selle tähtsust. minul on edasise protsessi kohta küsimus. kogu, kõik teadusandmed näitavad, et Euroopa ei ole veel võimeline saavutama oma energiatõhususe ähm, eesmärke, praegusel hetkel oleme äh, võimelised saavutama üheksa protsenti kahekümne asemel. Ähm, mul on küsimus energiatõhususe kava mit-, äh, kohta, mida varem nimetati energiatõhususe tegevuskavaks, huvitav muutus oli siin. mida te kavatsete lähiaastatel ette võtta, ma ei räägi siin avaliku hanke alasest tegu, tegevusest, aga suurem osa ehitisi ei ole ju avaliku sektori ehitised. mida te kavatsete ette panna tulevaseks perioodiks, tagamaks, et see kahekümne protsendi eesmärk on saavutatavam? sest kui oodata kahe tuhande kolmeteist, kolmekümnenda aastani, kolmeteistkümnenda aastani äh, siis võib selguda, et meie poliitikad peavad olema veel agressiivsemad. aga neid poliitikaid ei saa ellu rakendada ennem kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, siis toimuvad aga uued valimised, tuleb uus parlament ja uus komisjon, niisiis ennem uue õig-, õigustiku vastuvõtmist seda ei saa ennem, ennem kahe tuhande viieteistkümnendat või kuueteistkümnendat aastat teha. seega ma tõesti ei mõista, miks me ootame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. palun selgitage, mida me praegu tegelikult juba ette oleme võtnud ning kuidas te kavatsete tagada, et me ei lükka edasi mingisuguseid lisapoliitikaid kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. sest öö, sellisel puhul oleks kahe tuhande kahekümnenda aasta kakskümmend protsenti ainult teoreetiliselt saavutatav. suur tänu! järgmisena proua Hertsog. suur tänu teie komisjonile selle huvitava arutelu korraldamise eest Äh, kohal on tõesti need inimesed, kes huvituvad energiast, teised lihtsalt naudivad oma neljapäeva. proua Donneli, te ütlesite, et kasutamata energia on kõige odavam. mina sellega päris nõus ei ole. sest ma arvan, et vähemalt kümme aastat on vaja ette investeerida, saavutamaks energiatõhusus sest need energiatõhususalased investeeringud väga harva tasuvad alla kümneaastase perioodi jooksul ära. kuigi noh, kokkuvõtteks on see tõesti kõige odavam, aga mitte alguses. aga tulen tagasi oma mantra juurde. madala süsiniku alane haridus. igal VKE-l peab olema ju raamatupidaja, sest nad soovivad äh, säästa, nad soovivad parema, paremini oma rahadega ümber käia. aga siis võiks olla neil ka energiaekspert, kes ütleb neile, kuidas kõige parem on äh, energiat säästa, saavutada see kahekümneprotsendiline eesmärk. Neil seda aga ei ole. ning sageli nad ei saa isegi aru, mida nad tegema peaksid. niisiis me peaksime parandama seda haridust, koolitust ning selle võrgustiku üle Euroopa. veel üks küsimus. Euroopa Liidus äh, on olukord väga ebatasane. mõningates riikides, nagu juba öeldud, kaotate te valimised, kui te ei maini energiatõhusus, äh, tõhusust. teistes riikides kaotate te valimised, kui te mainite energiatõhusust ma arvan, et siin on meil võimalik kõige rohkem saavutada, me peaksime järele aitama mahajäänud liikmesriigid, kahjuks minu oma on üks nendest. täna me sellest küll rääkida ei saa, aga energiaalased väljavaated on öö, nüüd ka muutunud, võttes arvesse Põhja-Aafrika ja Jaapani sündmusi. aga viimane küsimus. see organisatsioon, mille me lõime kolmanda öö, kolmandal märtsil, mis alustas oma tööd kolmandal märtsil ja ESR, mida tema võiks ette võtta energiatõhususe valdkonnas? Uh, thank you very much uh,. We had been having quite suur tänu! me oleme päris palju siin rääkinud energiatõhususest ja kliimapoliitikast ja nii edasi. aga selle kuulamise juures on huvitav see, et me üritame kombineerida kliima ja energiapoliitikat. minu küsimus teile kõigile oleks, milline on meie poliitikate mõju tööstusele? sest meid ründavad ju kõik need tööstusettevõtted ja nende lobitegijad Nad ütlevad, et see poliitika mõjub neile hävitavalt. niisiis ma tahaksin teada, kas meil on mingisuguseid konkreetseid andmeid, äh, uuringute tulemusi selle kohta, millisel määral need ettevõtted tõesti nii-öelda kannatavad siis? sest nad peavad reorganiseeruma ja väidetakse ka, et nad peavad Euroopast nüüd ära kolima. eile rääkis Leena Eks sellest, et Euroopas ei soovita investeerida. investeeritakse Euroopa raha mujale. kas see tuleneb ka jällegi meie kliima- ja energiapoliitikast või on selle taga muid põhjuseid? ma tean loomulikult, et äh, palgad on äh, siin palju kõrgemad kui Hiinas või mujal. ma tean, et töö, tööstuse liidrite hulgas on väga lihtne läbi viia uuringut selle kohta, mida nemad arvavad, millised saavad olema tagajärjed ning millistel tingimustel kolivad nad Euroopast mujale. sest nende riikide jaoks, kus on palju väliskapitali. Pole see olukord nii keeruline, aga need riigid, mis alles koguvad kapitali, mis alles hakkavad ava, avama oma turgusid väliskapitalile, see, on see päris tõsine probleem. härra Florence minu arvates on suurepärane see, et täna see kuulamine korraldati. Need nii-öelda ekstremistid keskkonnakomisjonist ka siia kutsuti. ma toetan seda lähenemist, kuigi me oleme pärit erinevatest poliitilistest peredest küsimuse eraldamine majanduskasvust on ääretult tähtis. asi ei ole lihtsalt ju selles, et me soovime elektrit kallimaks muuta, vähendamaks CO2 heitmeid. pigem tuleb äh, mõista, et meil algab majanduspoliitika uus faas ning me peame sellega kaasa minema. mina elan Saksamaa föderaalvabariigis kus toodetakse palju tuuleenergiat. aga energiat ei toodeta saksa, sakslaste jaoks. me ka ekspordime palju üle maailma, ka Hiinasse ning siin ongi see lahtisidumine toimunud nii peaksime me julgelt sirge seljaga edasi minema. küsimus on, kuidas toetada seda sektorit. ma arvan, et Saksamaa on päris hästi edasi liikunud, me oleme teinud ka ju vigu, aga üks asi on kindel. meie liidumaade eelarved, eelarvetes on ammusest ajast juba olnud raha eraldatud ka taastuvenergia allikatele, aga seda raha pole ära kulutatud, sest teadlikkuse tase on madal. me ei ole mõistnud, et toorainete säästlik kohtlemine, käitlemine on, tuleb, tuleb kasuks ka meie järgnevatele põlvkondadele, põlvkondadele kui vaadata nüüd Brüsselit ja siinseid maju, siis see on šokeeriv, kuidas siin energiaga ümber käiakse ja milline on teadlikkuse tase. inimeste, inimeste teadmised sellest äh, valdkonnast täiesti puuduvad, niisiis meil on tarvis rohkem harida, rohkem informeerida. samas siin üks kolleeg soovib peale suruda väikeettevõtetele energianõustajaid, mina sellega nõus ei ole. meil on vaja pigem läbi viia energiaauditit, siis kõik mõistavad, kõik näevad, kui palju ener-, kilovatte on vaja kulutada ühe kilogrammi terase tootmiseks. ja nii edasi. sellist energiateadlikkust tuleb äh, rakendada igal pool seda ei peaks peale suruma üksikutele inimestele. selliste nõustajate töö tulemusena võib-olla tuleb ettevõtjad, ettevõtted kinni panna hoopis. rahaline toetus taastuvenergia sektorile on oluline viimastel nädalatel, on näiteks Saksamaal räägitud energiahindadest, mis on liiga kõrged. aga me ei soovi sellist olukorda, kus paar inimest Brüsselis rikuvad Saksamaa olukorra ära. me oleme juba Saksamaal tegutsenud, mõned teised inimesed istuvad niisama, kuigi neil on päikest rohkem, aga meie Saksamaal juba ju tegutseme see ettepanek oli äh, sotsiaaldemokraatide ja roheliste alane, roheliste poolt tehtud, äh, kuigi nad pole minu lemmikud, aga see oli oluline, suur tänu mm,. C'est doté de cette fameuse stratégie 2020 que nous que avons qualifié euh, dans... Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, mille me võtsime vastu, oli ambitsioonikas. me tahtsime olla esirinnas maailmas, aga tulemused tulid üsna selgelt välja Kopenhaagenis, meie saavutused, meie pingutused kukkusid läbi, tippkohtumine oli fiasko. ja ameeriklased ja paljud teised suured riigid äh, jäid ukse taha Merkel ja Barrosole ei õnnestunud kedagi kaasa tõmmata, siis käisime Cancunis äh, ja paistab, et äh, me võime lihtsalt kliimaküsimustele selja pöörata. me võime siis aga edasi liikuda unilateraalselt äh, Euroopa Liidus aga meie heitmed on ainult umbes üksteist protsenti ülemaailmsetest äh, süsinikdioksiidi heitmetest. kaheksateist äh, riiki moodustavad äh, kaheksakümmend protsenti heitmetest, seal on Saksamaa, kes on kõige suurema tööstuse määraga riik Euroopa Liidus kas meil tõesti õnnestub äh, ka teisi riike kaasa kutsuda, me räägime ko siduvatest kohustustest, äh, aga meil ei ole see võimalik. me, meil ei õnnestu mitte kunagi Hiinat suruda selliste piiride raamidesse ja kui äh, Hiina keeldub koostööd tegemast, siis teeb seda ka Ameerika, teevad seda ka Ameerika Ühendriigid, India, teised suured riigid järgivad nende eeskuju. ma arvan, et see on tõsiasi, mille ees ei maksa silmi sulgeda. kui need riigid ei pinguta, ei ole meil midagi saavutada. Hiina võttis just vastu viisaastaku plaani, mida meie komisjon siin on tervitanud ja Hiina pingutab tegelikult oma CO2 heitmete vähendamise nimel, nad soovivad olla oma energiakasutuses tõhusamad, kõik need on vägagi teretulnud eesmärgid, ka meie tahame selles suunas liikuda ja ka paljud teised riigid, Hiina eelmisel aastal tegelikult on eelmisest aastast alates Hiina maailma suurim tuuletehnoloogia ja päikesepaneelide eksportija. see näitab, et Hiina on tehnoloogiliselt kui mitte parem meist, siis vähemalt odavam ja me tahtsime oma tehnoloogiaga just läbi viia rohelist revolutsiooni. meie Euroopas selle asemel, et panna paika viie aasta eesmärgid nagu hiinlased, ameeriklased ja teised, paneme endale paika eesmärgid aastaks kaks tuhat viiskümmend ja Euroopa Parlamendis me siin räägime, et kas kahe tuhande viiekümnendal protsendil kasutame kaheksakümmend protsenti või sada protsenti taastuvaid energiaallikaid ja tõenäoliselt äh, kahe tuhande viiekümnendal aastal ei ole ühtegi meie otsust, äh, otsuse tegijatest äh, kohal, et kontrollida, mis nendest eesmärkidest siis tegelikult saanud on. me kõik teame, millised on arengud, viimased arengud Jaapanis, ehkki me pole neist maininud, ja selle tulemusena võib-olla Euroopas tuumaenergia tootmist vähendatakse Ehm, võib-olla ka Hiinas, seda me ei tea täpselt, aga kindlasti Euroopas. ja see toob endaga kindlasti kaasa Euroopa Liidus ka süsinikdioksiidi heitmete kasvu, seda tuleb kuidagi kompenseerida, hüvitada, loomulikult me peame investeerima taastuvatesse energiaallikatesse, see on möödapääsmatu. aga kui me räägime samas energiatõhususest, kas päikesepaneelid, päikeseenergia on piisavalt tõhus energiakasutus tänases maailmas? Saksamaal, minu enda koduriigis Luksemburgis on päikesekiirgus, aastane päikesekiirgus äh, ainult sada tundi ja Hispaanias äh, ja Põhja-Aafrikas on see umbes kahesaja viiekümne tunni ringis. katsugem äh, hinnata olukorda realistlikumalt, mina toetan loomulikult kahel käel energiatõhususe investeeringuid Äh, loomulikult ehitussektoris ja nii edasi ja nii edasi, aga selle asemel, et investeerida oma rahasid äh, erinevatesse imetrikkidesse, võiksime me seda siis praktikas ka teha ja sellele keskenduda. ja selle asemel, et endale teoreetiliselt üha rohkem eesmärke seada, keskendugem äh, pigem saavutatavatele asjadele, mida on võimalik saavutada ka järgneva viis aastaku jooksul. nagu te teate, ütleb proua esinaine, et tegemist on sissejuhatava arvamuste vahetusega praegu, meil on võimalus arutada veel hiljem, aga nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, proua Kannelile, siis teeme väikese kokkuvõtte ja läheme edasi meie ekspertide paneeli ettekannetega. suur tänu, suur tänu ka kõikide küsimuste eest, ma loodan, et ma ei unusta mõnele neist vastata, aga kuid ma katsun neid grupeerida rühmiti Äh, majandustaastumise pakettide ja rahaliste vahendite kohta oli mitmeid küsimusi, praegusel hetkel äh, oleme me sellises seisus, äh, et me lõpetame töötami-, dokumentide koostamist investeerimispangaga ja ametivõimudega Luksemburgis ja me loome investeerimisfondi ja rahalised vahendid antakse edasi, nii et need läheksid investeerimisfondi ja siis nädalate jooksul saavad asjad paika investeeringu juhtnöörid, äh, eeskirjad on paika pandud äh, ja välja töötatud, äh, keskendutakse energiatõhususele ja seda hoonete puhul, tegemist on ka fondiga, mis töötab, pidage meeles, et tegemist on fondiga, mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele, linnadele, linnapiirkondadele, teistele piirkondadele, kus on oma jätkusuutlikkuse plaanid paigas ja nende plaanide puhul on vaja investeeringuid. see saab olema tõesti oluline toetusvahend kohalikele omavalitsustele selles valdkonnas. ja kes soovib rohkem üksikasju, ma võin teile neid anda te ja, ja teiega hiljem täpsemalt rääkida, tegemist on väga päevakohalise teemaga. siis tööstuse küsimus, Euroopa tööstus. kui me nüüd äh, analüüsime olukorda, siis Euroopa tööstus äh, on äh, viimaste aastate jooksul energiatõhususe osas vägagi oma olukorda parandanud, kolme sektori hulgast, mida me hindame, on tööstus tegelikult esimene kokkuhoid on olnud kõige suurem, see tegelikult ei olegi üllatav, sellepärast et tööstus tänapäeva olukorras peabki energia kokkuhoiule keskenduma. aga kõigepealt heitmetega kauplemise ka hõlmatud tööstuse valdkonnad, siis on meil ka äh, suured äh, ettevõtted, äh, mis võib-olla tegelikult ei olegi nii suured energiatarbijad, on eraldi ja heitmetega kauplemise süsteemiga hõlmatud tööstusharude puhul ütleksin ma, et heitmetega kauplemise süsteem ei ole energiatõhusust kõige paremini stimuleeriv meetod, me peame mõtlema uutele võimalustele. väikestele ettevõtetele, kus kus äh, on energia tar-, mis on suured, kuid kus energia tarbimine ei ole kõige suurem kulutus, nõutakse kohustuslikke energiaauditeid, me tahame, et inimesed teaksid, mida energia tarbimine maksab ja, ja kolmas kategooria on meil väiksed keskmisega suurusega ettevõtted, sinna me ei tee mingisuguseid kohustuslikke ettekirjutusi, äh, kuid me keskendume neile teavitamise näol, teeme seda kahes osas, kõigepealt püüame äh, paika panna tööstustootmise äh, tüübid, äh, erinevate tehnoloogiliste vahendite puhul, nii et nad saavad äh, koduleheküljelt vaadata, äh, millised äh, on nende tarbimismustrid ja millised on nende saavutused võrreldes võrdlusalustega. Need on suurepärased vahendid, mis ei lähe midagi maksma, kuid on väga asjakohased väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja tootjatele. siis nõndanimetatud nutikad mõõdikud mis äh, ei ole kasulikud mitte ainult äh, tarbijatele, vaid ka väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. tegemist on kõige tõhusama töövahendiga, äh, mida me võime pakkuda meie väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. kõigepealt me võime pakkuda neile kergesti kättesaadavat, lihtsalt mõistetavat informatsiooni ja loomulikult ettevõtjad ei ole rumalad, nad kindlasti reageerivad sellele informatsioonile ja nende mõõdikute puhul me peame kandma hoolt selle eest, et mõõdikud oleksid tõesti funktsionaalsed, oluline ei ole mitte nende värv, vaid, vaid informatsiooni kättesaadavus ja funktsionaalsus, ettevõtjad, sa peavad saama äh, langetada oma otsuseid, ühesõnaga erinevad funktsioonid peavad olema paigas ja me peame paika panema, mida me tahame sellise mõõdiku puhul näha ja siis äh, äh, loomulikult äh, tegemist on äh, vastastikuse protsessiga, tarbijad tuleb ka kaasata ja indiviidid tuleb kaasata äh, ja nagu ütlesin, väikese keskmise suurusega ettevõtted mida siis edasi? praegu esitame seadusandlikud äh, ettepanekud, minu kolleeg äh, ei tohiks olla siin saalis, praegusel hetkel ta peaks töötama selle seadusandliku ettepaneku kallal, meie töö on praegu väga tõsine ja intensiivne ja paari järgneva nädala jooksul kavatseme teile teksti esitada, tegemist on meie jaoks prioriteetse seadusandliku tööga ja me tervitame seda äh, kahel käel ja loodame, et äh, ka esimesel, esimesel lugemisel see võetakse vastu nii, et kahe, kui me hakkame kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eesmärke üle vaatama, on see juba jõustunud ja, ja paigas. me tahame praegu keskenduda seadusandlikele meetmetele, sellepärast et teil on õigus, me ei saa oodata, me ei saa oodata kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat äh, või siis veelgi kauem, see ei ole lihtsalt võimalik. mis puudutab äh, rahvusvahelisi lek-, leppeid, siis äh, teie kommentaaridega Hiina kohta olen ma täiesti nõus, äh, me hiinlased tutvustasid hiljuti oma viisaastaku plaani ja äärmiselt huvitav energiatõhususe osas oli see, et Hiina on väga motiveeritud energiatõhususe vallas, aga põhjused selleks on ainult majanduslikud. Nad teavad, et praegusel hetkel on neil palkade osas konkurentsieelis, nad tunnevad suurt mu-, muret selle pärast, et see konkurentsieelis hakkab kahanema aja jooksul ja nad tahavad nüüd leida endale uut konkurentsieelit ja kuivõrd nende investeeringud tööstustehnoloogiatesse ja nii edasi ja nii edasi on täiesti uued, siis äh, on äh, neil tõesti võimalik äh, energiatõhususse investeerides saavutada uut konkurentsieelist ja ma arvan, et sellest võiksime meiegi mõndagi õppida. energiatõhususe plaan on en-, on suunatud küll kliimaeesmärkidele, aga siiski ennekõike ka majanduseesmärkidele nende jaoks. ma ei tea, kas ma vastasin kõigile küsimustele, kuid praegusel hetkel minu poolt kõik. Will... hästi, nüüd jätkame siis äh, järgmise äh, vooruga. Äh, eesistuja nüüd vaheldub ja Mattias hakkab nüüd siis istungit juhatama. Präsidium Und ich muss als niisiis paluksin äh, selle arutluse vooru esinejatel tulla siia laua äärde, aga kõigepealt äh, tahaksin tervitada Lafayette'i kolledžit Bremenist. Äh, tegemist on üliõpilastega. me oleme juba öelnud, et hariduse vallas meil on vaja pöörata tähelepanu kliimamuutustele ning mul on väga hea meel, et äh, need üliõpilased on täna siin meie kuulamisel. niisiis, ja nüüd kutsuksin siis järgmise vooru kõnelejad siia äh, laua taha. Wir beginnen als erstes mit niisiis, äh, kõigepealt äh, alustame äh, doktor Mattias Steinhardiga, tema on Rainenergist ning oma lühikeses sissejuhatuses kõneleb ta siis energiatõhususest ning keskkonnasõbralike töökohtade loomise võimalusest. Ladies and gentlemen um,, schönen guten morgen, mein name is Matthias Dienert, ich tere minu nimi on Mattias Tiinhart. ma töötan Rainer Energiis, mis on keskmise suurusega energiaettevõte Saksamaal. see ei ole tohutult suur ega ka pisike. me, me oleme juba viimastel aegadel pidanud väga palju olulisi otsuseid vastu võtma, mis puudutab energia tootmist Saksamaal. ning siinkohal teeks ma paar avaldust. gaas. me, me kasut-, kasutame gaasi, toodame elekt-, elektrit ka hüdroelektrijaamades, samuti on meil mõningad taastuvenergia äh, jõujaamad. üks kuni kolm protsenti energia tootmisest Saksamaal on roheline energia. see, mida me ette võtame äh, küte ja energia tootmise kombineerimise valdkonnas on samuti oluline see, seda ka kaugkütte kontekstis. kui me räägime CO2 heitmete vähendamisest äh, ilma töökohtade kaotamiseta, siis ei ole ei õiget ega valet lahendust. on lihtsalt erinevad meetmed, mida saab ellu rakendada Saksamaal. sest kõik meetmed energia säästmise ning heitmete vähendamise valdkonnas võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. negatiivsed võivad nad olla näiteks hindu vaadates. inimesed ei soovi kulutada rohkem raha. samuti ei pruugi ta olla tuttavad uue tehnoloogiaga ning ei pruugi olla teadlikud faktidest kulude küsimus on loomulikult tõsine ning äh, õigusloome läbi äh, äh, peab võimaldama tarbijatele valikud. heitmetega kauplemise süsteem on olnud hea. heitmetega ka kauplemiseks fossiilkütustest aga ähm, tuumaenergia moratoorium ei aita vähendada heitmeid, sest sest siin on tegemist suure äh, energialekkega. nüüd targad äh, mõõdikud. siin on mitu olulist aspekti kõigepealt ei saa oodata äh, mingisugust imelist äh, tarbimise äh, üleminekut kõrge nõudlusega ajast madala nõudlusega aega. on ju ainult väheseid öö, masinaid, mida kasutatakse suvalistel aegadel, süüa tehakse kindlal ajal, uudiseid vaadata, vaadatakse kindlal ajal inimesed peavad tolmu imema, pesu ja nõusid pesema. niisiis, imesid siin loota ei ole. targad mõõdikud saavad toimida ainult sellistes majapidamistes, kes on, mis on teadlikud energiaprobleemidest ning eh, kui eh, energiatootjaga võetakse ühendust ainult kord aastas ja, ja nähakse, milline on arve ja siis nähakse, kust on võimalik säästa, siis võib-olla mõeldakse targa, tarkade mõõdikute peale, aga see unustatakse sageli. energiatarbimise vähendamine oleneb sektoritest, eramajapidamistes pole see eriti populaarne, transpordisektoris on see keeruline. võib vaadata neid eh, sektoreid, mis on kaasatud eh, heitmetega kauplemise süsteemi, näiteks terasesektor. seal on võimalik eh, heitmeid vähendada, aga selle mõjud ulatuvad kaugemale. see tähendab, et fossiilkütustest toodetud energia on kallim. sest meie energiatootjatena peame hakkama tegutsema ning olema üsna vastikud oma klientide suhtes, sest nende arved suurenevad. kliimapoliitikal on siis kaugeleulatuvad mõjud võib ju otsustada, et äh, inimkonna heaolu nimel tuleb seda ikkagi teha, aga kui seda teha ja sur-, peale suruda uus õigustik, mis inimesi eriti õnnelikuks ei tee siis seda tuleb teha nii, et äh, ei, sellega ei kaasneks turumoonutused. näiteks kolmandas kauplemisperioodis alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast e, eraldatakse soojasektorile vähem heitmekvoote. samas kui väikesed jõujaamad ei lange heitmetega kauplemise süsteemi alla. Nad peavad küll kohalikul tasandil mingisuguseid makse maksma ainult ning see ongi see nime, niinimetatud äh, soojasektori, küttesektori moonutamine. kui äh, sooja tootmine on tsentraliseeritud ja, ja äh, siis on ta tõhusam kui väikestes detsentraliseeritud jaamades kui te soovite energiatõhusust, siis näiteks tarkade mõõdikute osas ma ei ole väga veendunud. suur tänu tähelepanu eest! jaa, vielen dank, hea Linhard, ich hab die undankbar-. aitäh! minu ülesanne on ka kellal silma peal hoida Äh, me peame siin ka aega kokku hoidma, mitte ainult energiat. ja nüüd saab sõna härra Clue Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioonist ning tema räägib meile siis, mis sammud tuleb astuda selleks, äh, mis tuleb, mida tuleb muuta infrastruktuuri vallas selleks, et me seatud eesmärke saaksime saavutada minu ettekanne on vist juba alanud siin. mina esindan tuuleenergia tootjaid ja eh, tuuleturbiinide tootjaid, eh, projektiarendajaid, varustajaid, eh, tähendab kõiki tuuleenergiaga seotud isikuid In 2010, this slide shows you where we've been in the last 10 years and where we will be niisiis äh, järgmise meil on praegu kaheksakümmend viis gigavatti äh, võimsust äh, Euroopas, see on umbes viis koma kolm protsenti Euroopa nõudlusest ning sooviksime siis kahe tuhande kolmekümnenda gigavatini jõuda siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend. nagu te näete, me erilist kasvu järgmisel aast-, järgmistel aastatel ei oota näib, et slaidid ei toimi väga hästi. ja siin on näha siis, äh, milline on tuuleenergia osa elektrienergia tarbimisest Euroopa Liidus, nii et, et äh, tuuleenergia on juba väga oluline äh, mitmetes liikmesriikides. Taanis näiteks kakskümmend neli protsenti elektrienergiast on tuuleenergia ning Portugalis ja Hispaanias äh, ligemale viisteist protsenti äh, energiast tuleb siis tuuleenergiast, Saksamaal ja Iirimaal on see siis kümne protsendi juures, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu keskmine on siis viis koma kolm protsenti. ja, ja teised riigid, äh, näiteks Prantsusmaal, Itaalias on ka potentsiaal väga hea Äh, tuuleenergia toob endaga kaasa maja, äh, ka palju eeliseid, äh, nagu näiteks energiavarustuskindlus, sõltumatus, kulud, väiksemad kulud ja ka ohud on väiksemad, näiteks meil on praktiliselt CO2 heitmeid ei kaasne. ja see loob samuti ekspordivõimalusi ja töökohti, sada kaheksakümmend kaheksa tuhat töökohta kahe tuhande kümnendal aastal ja nelisada viiskümmend tuhat aastast kaks tuhat kakskümmend. ning ka kasu äh, makromajandusele, sellepärast et härra Florence'ile teeb see kindlasti head meelt, et tema lihtsalt äh, energia läheb kallimaks, kui me välja, väl-, väldime CO2 heitmeid, aga tegelikult me saame sel moel ka vältida hoopis kallinemist ja see, see on nii-öelda siis ähm, väärtuse mõju. Äh, nüüd äh, siin sellel graafikul ei ole arvestatud investeeringukulusid, lihtsalt seda, kuidas turu turg toimib ja äh, tuuleenergia hind on alguses väga väike ja siis tulevad, kõigepealt see ongi tule- ja tuumaenergia, siis kombijaamad ja nüüd, kui suurendada süsteemis tuuleenergia osa ja äh, seda pakkumise kõverat allapoole lasta, siis äh, te näete, et see ristumine nõudluse kõveraga toob kaasa uue hinna ja just nimelt niimoodi ongi turul juhtunud. nii et, et äh, Eh, mõningates riikides on hinnad eh, vähenenud, eh, nii et, et nii et, et tegemist on. tuuleenergia on kliimamuutuste küsimuse kontekstis väga oluline teema kahe tuhande kümnendaks aastaks oleme ära hoidnud sada kakskümmend kuus miljonit tonni CO2 heitmeid. Äh, ma siin pidasin silmas Euroopa Liidu Kyoto eesmärgi ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks väldime siis kolmsada nelikümmend kaks miljonit tonni ja see on siis kolmkümmend protsenti eesmärgist, mis meil praegu on. ning äh, kui me läheme kolmekümne protsendile, siis selle eesmärgi saavutamine ei ole raske, seda me saame teha ja kui me hakkame neid tuuleturbiine näiteks siin Euroopas rohkem tootma, siis ka töökohti tuleb juurde nüüd äh, vaatame, kuidas see mõjutab Euroopa Liidu konkurentsivõimet äh, turgudel, kõigepealt äh, Euroopas siis üheksakümmend kuus protsenti, väga suur osa USA-s ja Hiinas on see osakaal samuti väga suur. mõlemal turul on oma siseriiklikud varustajad, kelle turuosa on ka kõige suurem aga nagu te näete, see osa, mida meie pakume, on siis suurem kui kõik teised kokku pandud. niisiis, härra Goebbels, kes juba on lahkunud, eh, ma tahaksin vaidlustada selle fakti, et Hiina on muutunud eh, kõige olulisemaks eksportijaks tuuleenergia vallas. siin võite näha siiski, et Euroopa Liit on endiselt esikohal siis veel üks äh, konkurentsivõime oluline aspekt on äh, tehnoloogia vallas liidriks olemine. me oleme Euroopas alustanud varem kui teised, meil on oskusteave. meil on äh, teadus- ja arendusrajatised, ülikoolid, võrgustikud ma mainin ka siis meie kogemusi avamere tuuleenergia kasutamisega, see meil algas viisteist aastat tagasi ja see äh, levib väga kiiresti ja mitmed teised riigid on ka investeerinud avamere tuuleenergiasse, USA, Hiina, Jaapan, Taiwan nii et, et meil on, oli selline tehnoloogiline liidripositsioon, aga meile on heidetud väljakutse Hiina ja USA. meie peamised konkurendid omavad väga ambitsioonikaid taastuvenergia strateegiaid. Hiinas on äh, viie aasta plaan, kus nõuetakse seitsekümmend gigavatti, vatti täielikku, täiendavat tuuleenergiat aastaks kaks tuhat viisteist äh, Obama oma kõnes äh, samuti rääkis tuuleenergia edendamisest ja nende turgude suurus aitab neil äh, kulusid vähendada ning äh, tehnoloogia kvaliteeti parandada. Äh, USA turg on enam-vähem sama suur kui Euroopa Liidu oma, Hiina oma on aga palju suurem ning mõlemad riigid siis teevad investeeringuid sellesse sektorisse, mis on suuremad kui Euroopa Liidu vastavad investeeringud. seega Euroopa Liidu investoritele on vaja selgeid signaale, et nad jätkaksid selle investeeringute tegemist sellele val-, valdkonda. majanduskriis ähm, on õõnestanud heitmetega kauplemise süsteemi, heitmeid on vähem, sest tootmine on väiksem, turg on üle ujutatud teise etapi heitmelubadega ja seetõttu ei ole ka CO2 hind piisavalt kõrge, et investeeringuid keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse edendada. kui me tõstame nüüd selle normi kolmekümne protsendi peale, või me võime, võime ka loobuda nendest äh, täiendavatest heitmelubadest äh, rasketööstusel on äh, tas-, tasuta heistmeload, energeetikasektor edastab need CO2 kulud peaaegu sada protsenti tarbijatele, nii et, et me peaksime tõesti neid kliimasignaale tugevdama ja nüüd investeeringud äh, infrastruktuuri, äh, need oleksid kasuks kõigile, me peaksime äh, optimeerima praeguse süsteemi kasutamist, meil on vaja rohkem pro-, pro-, prognoosimist, seiret, arukat juhtimist, peame investeerima ka just piiriülestesse ühendustesse ja võrgustikesse, me peame lülitama sellesse süsteemi taastuv ähm, energia, mida saaks kasutada siis, kui vaja, ja peame tagama siis ka varustuskindluse. meie ülekandevõrkude eh, spetsialistid on koostanud siin väikese graafiku. ja lõpetuseks eh, kuidas me asjadega ei läheneks, maailma pea, maailm peab heitmeid vähendama, meil on vaja töötada välja täna kliimasõbralikud tooted või oodata siis, kuni kõik teised seda teevad. ma arvan, et meie huvi on selge. Euroopa Liidul on tehnoloogiline eelis, meil on vaja seda eelist säilitada, meil on vaja ambitsioonikaid kliimaalaseid meetmeid, meil on vaja äh, turule orienteeritud võrku ning äh, meil on vaja et eh, heitmetega kauplemise süsteemist saadavate summadega rahastatakse investeeringuid ning juba täna me peaksime siis eh, hakkama arutama kahe tuhande kolmekümnenda aasta taastuvenergia eesmärke, aitäh! suur aitäh! me oleme nüüd ajagraafikusse jõudnud ja Need olid tõesti väga huvitavad arvud, väga huvitavad eesmärgid. järgmisena saab sõna Jan, härra Janhunen. tema on UPM-ist ja teil on sõna kümneks minutiks. Um, would... suur tänu, härra esimees ja Euroopa Parlamendi liikmed. ma teen väikese ülevaate teile seisukohtadest energiatootja silmade läbi ja, ja ka suure energiatarbija silmade läbi lühidalt võib öelda, et UPM on Euroopa ettevõte, mis paikneb äh, Soomes ja ka mujal, meil on äh, kuus äh, ärivaldkonda, energia, paberimass, metsatooted, paber, sildid ja vineer. ja meie eesmärgiks on olla maailmaturus, turul liidri rollis kõikides nendes valdkondades. suur osa meie varadest, meie käibest tuleb äh, paberi tootmisest seitsekümmend protsenti ja just nimelt seetõttu keskenduksin ma oma ettevõttes ka sellele tootmissektorile meie jaoks. me uurime ka uusi võimalusi, biokütuste arendamine ja tahaksime saada Äh, rahastamisvahendeid äh, Soomest, äh, Prantsusmaalt nendesse valdkondadesse, meil on ka oma komposiitmaterjalide te vabrikud, teostame biokemikaalide osas uuringuid ja ka raadiosageduse tuvastamise seadmete valdkonnas. meie ettevõttesse seitsekümmend protsenti käibest tuleb Euroopast, kuid meil on ka ettevõtte osasid Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Lõuna-Ameerikas ja kui me räägime siin Euroopa tööstuse konkurentsivõimest, siis ma leian, et meil on päris hea, head eeldused selleks, et hinnata investeeringuid ja, ja stiimuleid meie ettevõtte silmade läbi. energia osas võib öelda, et me toodame umbes kolm tuhat megavatti energiat ja oleme Soome suuruselt teine energiatootja. samal ajal tarbime umbes kaksteist protsenti kogu energiatarbest äh, Soomes. soodame, toodame kolmkümmend protsenti kõigest, äh, kogu taastuvenergiast äh, Soomes ja me, me vastutame ainult ühe protsendi heitmete eest oleme väga energiatarbimise osas väga intensiivsed, kuid süsinikdioksiidi heitmeid on meil vähe. seitsekümmend protsenti meie energiast on pärit äh, süsinikdioksiidi heitmete seisukohast äh, neutraalsetest energiaallikatest. oleme viimasel ajal investeerinud ka ühe miljardi euro äh, taastuvenergiat kasutusse. mis puudutab energiat ja investeeringuid, siis meil on ühed, üks suuremaid kombijaami kogu maailmas ja me oleme biomassipõhise energiatootjate hulgas äh, ka liidrite seas. me oleme siin rääkinud ka energiatõhususest, samal ajal kui me räägime süsinikulekkest ja kliimamuutusega seotud poliitikatest ja eesmärkidest üldisemalt. mis puudutab energiatõhusust, siis energiatõhusus, äh, see põhimõtetest oleme kogu aeg kinni pidanud juba algusest peale, oma ettevõtte alguspäevist peale oleme me püüdnud äh, väheste vahenditega rohkem toota, ükskõik millise toormaterjaliga tegemist ka poleks. me tahaksime olla tõhusamad nii toote tasandil kui ka protsesside tasandil ja üheksakümnendatest aastatest alates on meie paberitonni kohta energia tarbimise kogus kasvanud äh, äärmiselt suurel määral umbes, umbes nelikümmend protsenti üheksakümne seitsmendast aastast alates on meie energiatarbimine vähenenud kahekümne kolme protsendi võrra. viimase kahe aasta jooksul tegime uue algatuse oma paberitootmise sektoris, kaasasime kogu personali, kogu ettevõtte, investeerisime umbes üheksa miljonit äh, me ja selle tulemuseks oli sada nelikümmend erinevat mõtet ja kokku hoidsime kokku viiskümmend viis miljonit ja samal ajal ka seitse tonni CO2 heitmeid. sellised eesmärgid on üheks meie ettevõtte toimimispõhimõtteks ja oma meie tüüpi ettevõtete puhul jääme me ellu ainult siis, kui meie tootmine on äärmiselt kulutõhus. ja nüüd poliitiline raamistik näete siin ühte slaidi, mis kirjeldab äh, ühte meie olulisemat äh, uuringuvaldkonda, nanokiudude valdkonda. me oleme siin jõudnud murdepunkti ja erinevad poliitikad äh, mõjutavad teineteist, meie jaoks on oluline kõikide poliitikate tervikmõju, holistlik lähenemine. paberi tootmine paberitööstus on maailma majanduses praegu väga suure surve all. hinnad on pikka aega alanenud kogu aeg ja samal ajal toormaterjalide ja ka energia hind kogu aeg kasvab, seetõttu selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks, peame tegutsema tõhusalt, kulutõhusalt ja konkurents Euroopa Liidust väljaspoolt on väga karm Hiina, Lõuna-Ameerika. kuidas siis oma ettevõtet muuta siiski konkurentsivõimeliseks ja tulusaks? kuidas me saame tagada äh, oma ettevõtte jätkumise ja töökohad meie ettevõttes? praegusel hetkel on meie olukord päris eriline, mis puudutab taastuvenergiaallikaid metsandusega, paberitootmisega so, sood tootva ettevõtjana toodame taastuvenergia äh,, energiat, aga meie toormaterjalidele avaldavad suurt survet praegused poliitilised arengud. ja meie ettevõte Euroopas on seetõttu suure surve all ja ohu all mm.. nii, kui me räägime nüüd äh, koormustest, äh, siis äh, siin on kolmekordsed, kolmekordsete koormuste oht tekkinud praegusel hetkel poliiti-, poliitiliste meetmete raames, kõigepealt saastekvootide kulu, siis elektrikulu kasv ja kolmandaks toormaterjalide, puidu hinna kasv kõik need kolm hinnatõusu äh, määravad ka meie investeeringuid äh, ja, ja me oleme hiljuti pannud paika oma investeerimisprioriteedid. nimekirja esimesel kohal on äh, investeeringud Euroopa kulutõhususse. Need on investeeringud meie energia tootmisesse, kombi tootmine, mida me jätkame tulevikus me näeme, kui kasulik on see kulutõhususe seisukohast, aga oleme just ostnud üles ka ühe teise paberiettevõtte Euroopas saja miljoni eest, me usume Euroopasse ja me loodame, et Euroopa Komisjoni edasised sammud ja ja plaanid äh, võimaldavad meil jääda ka tulevikus konkurentsivõimeliseks. nagu ütlesin, meil on ka biokütuste projekte Soomes ja Prantsusmaal, samal ajal kavatseme ka viis miljonit eurot investeerida paberi tootmisesse Hiinas ja plaanis on ka äh, lõunapoolkeral üle miljoni eurolised mitmed projektid, tegemist on päris keeruliste protsessidega, keeruliste plaanidega ja äh, me ei saa konkreetselt öelda, millised on erinevate poliitiliste sammude mõjud, kuid ainus võimalus meie ettevõtte säilimiseks tulevikus on see, et üldtingimused, milles meie ettevõte toimib, võimaldavad meil püsida konkurentsivõimelisena ja on kindlad selline oleks siis äh, meie soov maailma arenguteks äh, me liiguksime äh, jätkusuutlikuma majandusruumi, majanduse suunas, biomajanduse suunas, taastuvenergia kasutamise suunas, taastuvad toorained muutuvad üha olulisemaks ja mis puudutab paberitööstust, siis meie jaoks on olulised bioettevõtted, äh, kus me kasutame ära biomaterjali viimase piirini ja no selle asem-, selleks, et me muutuksime suurteks hiidettevõteteks roheliste kemikaalide ja biokütuste osas, äh, on meil vaja äh, konkurentsi, konkurentsieeliseid ka raamistiku osas ja lõpetuseks, mis puudutab äh, poliitilisi arutelusid, siis meie vajadused on üsna selged. ettevõtte seisukohast äh, on meil vaja ennekõike etteaimatavust. Äh, kahe tuhande kahekümnes aasta pole enam kauge, kaugel, kui me siin räägime investeeringutest, me tahame, et raamistik, milles meie ettevõte toimib, poliitilises mõttes oleks stabiilne, me ei taha suuri poliitilisi muutusi, mis tekitavad ebastabiilsust, ebakindlust ja seda me kindlasti ei taha, suur tänu! aitäh! aitäh selle ettekande eest. aitäh selle eest, et näitasite meile, mida antud valdkonnas on tehtud. nüüd on jällegi kätte jõudnud kord aruteluks Te olete üks juhtfirmasid reitingute järgi ja ma arvan, et teie positsioon on äh, ära teenitud. Äh, kuidas te kasutate seda soojuse ja energia koostootmist selleks, et asju äh, tasakaalustada ja oma tulusid suurendada? kui vaadata nüüd Euroopa rasketööstuse potentsiaali ja mõned meetodid, mida teie oma töös kasutate, saaks ju üle kanda äh, ka äh, nende tegevusvaldkonda, äh, luua selliseid kombineerituid süsteeme e,. E, kuidas te hindate Euroopa potentsiaali mujal samad töömeetodid kasutada, aitäh, Vene Ekk. proua Hertsog. aitäh minu küsimus puudutab põhiliselt tuuleenergiat. Äh, te mainisite, et Euroopal on selles valdkonnas konkurentsieelis, aga see eelis aja jooksul kaob. kuidas te neid äh, teadmisi säästaksite? Äh, kas seda teemat ei tuleks arutada tõenäoliselt mitte täna ja mitte siin, vaid üldse teadmiste haldamist Euroopas ja, ja mulle ne, tundub, et need teadmised on omaette konkurentsieeliseks ja väärtuseks, aga küsimus on selles, et kui kauaks me suudame teistest ees olla, sest et äh, meie oleme siin seadnud endale Barcelona eesmärgid, kolm protsenti peab minema teadus- ja arengutegevusele, aga kui see raha ennast pikemas perspektiivis ära ei tasu, siis on ju äh, tegemist maha visatud rahaga. niisiis, minu küsimus on mõeldud kõigile aga eriti siis äh, kõnelejale, kes seda konkreetselt mainis. aitäh! niisiis äh, kaks sõnavõtjat ja kes nüüd nendele küsimustele vastab, võib-olla härra Jah, Janhunen kõigepealt. suur aitäh selle küsimuse eest ja nende lahkete sõnade eest. mulle tundub, et äh, soojuse ja energia koostootmine on kahtlemata võimalus Äh, Põhjamaa, Põhja-Euroopas on äh, see kõige rohkem levinud ja põhjused on ka ilmsed. enamik meie jaamadest on nii-öelda kaasomandis, nii et, et meil on äh, paberivabrik ja siis on see soojus, mis tekib, läheb lihtsalt konkreetse linna küttesüsteemidesse, see on väga tavaline Soomes ja ka Rootsis Äh, mõningates muudes Euroopa piirkondades on seda soojust vähem vaja, eriti suvel, aga meil Soomes on seda ikkagi vaja. nüüd, mis puudutab energia koostootmist, soojuse ja energia koostootmist Euroopas, millised on võimalused, ma ei tea, kas need on samas äh, suurusjärgus kui Põhja-Euroopas, me oleme investeerinud sellistesse jaamadesse Prantsusmaal, Austrias, Saksamaal ja ka Ühendkuningriigis Äh, praegu ma mingeid erilisi ohte ei näe, me oleme suutnud äh, oma äh, projekte suunata niimoodi, et me toodame nii energiat kui ka muud ja kui ähm, need Äh, võib-olla kui me keskendume ainult energia tootmisele, see võib negatiivselt mõjutada jällegi meie tegevuse teist poolt, mis on siis paberi tootmine. jah, ja sellega võivad kaasneda ka jääd. aitäh, härra Jaan Hunen ja järgmisena härra Krüe. siis äh, teie küsimus, kui kaua me suudame oma konkurentsieelise säilitada tuleb arvestada sellega, et me oleme jõudnud sellele tasemele, kus me täna oleme üheprotsendise Euroopa Liidu rahastamisega, see eh, rahasumma, mis läks teadus- ja arendustegevusele, oli üks protsent. niisiis, me oleme selle täna saavutanud ühe protsendiga on selge, et eh, teadus- ja arendustegevuse rahastamine peab jätkuma meil on äh, vist äh, kuus miljardit äh, eurot tuuleenergia ja arenguks mõeldud plaanile eraldatud. ja see programm on väga oluline, et me säilitaksime oma eelised tuuleenergia valdkonnas. ja tegelikult on veel üks põhjus, miks me neid eesmärke nõuame. jah, maailm areneb, aga kui meil on olemas ka äh, pikemaajalisem stabiilsus, siis ettevõtted jätkavad investeeringuid ning suurem osa teadus- ja arendustegevusest, investeeringutest ongi tehtud ettevõtete poolt, tegemist ei ole äh, avaliku või riigi rahaga. nii et, et ligemale üheksakümmend protsenti investeeringutest tegelikult tuleb tööstuselt endalt, nii et, et meil on vaja selgeid eesmärke, see oleks väljapääs. ja viimane küsimus Sadu Hassi ja siis tul-, kutsume siia juba järgmise. ja ma pean, nagu ma ütlesin, siis ka äh, kellal silma peal hoidma, sest et ma tahan, et äh, ka viimane voor hakkaks õigel ajal. nii, proua Hassi, mina tahaksin äh, kuulda taastuvenergia teemalisi kom-, kommentaare, millised on ähm, Hiina uued plaanid see Hiina viieaastane tegevuskava. paljud inimesed äh, arvavad, et äh, mitte üksnes tootmismahu vallas, vaid äh, varem või hiljem ka tehnoloogia vallas läheb äh, Euroopast äh, kaugemale, läheb Euroopale eest ära. kas äh, teil on mingeid kommentaare selle kohta, millised järeldused me peaksime siis Hiina äh, uut, uue viie aasta plaani põhjal tegema? Gut, ich denke, das ist eine Erfahrung, die jetzt gerade Äh, mina arvan, et äh, et tegemist on asjaga, mida me kogeme ka fotokalvaanika vallas Euroopas. me olime selles vallas äh, oma, omal ajal juhtpositsioonil maailmas, aga viimastel aastatel on Hiina selle positsiooni meilt ära võtnud, nad on saanud endale suure turuosa Eh, just seetõttu, et nende hinnad on olnud madalamad. ja see on mõjutanud fotogalvaanika olukorda Saksamaal. Eh, väga palju on arutatud, kuidas nad täpselt seda, selle eelise endale said keskkonnaeesmärgid, hinnad ja kõik muud tegurid eh, kas äh, hindlased suudavad sama korrata ka teistes valdkondades, seda ma ei tea, minu kolleeg kõneles tuuleenergiast me peame olema ettevaatlikud, me peame keskenduma teadus- ja arendustegevusele. meil ei ole Euroopas eriti palju äh, tooraineid, nii et, et me peame hoolitsema, et äh, teised, kes on agr agressiivsemad, meilt meie eeliseid tehnoloogia vallas ära ei võta. Äh, see, mis päikeseenergia vallas toimus, tõenäoliselt tuuleenergia äh, vallas ei toimu, sellepärast et äh, tuuleturbiinide tootmine Hiinas ja nende e-, Euroopasse eksportimine maksab täpselt sama palju kui nende tootmine Euroopas ja siis Hiinasse viimine. nii et, et mingeid täiendavaid stiimuleid siin ei ole. meil on, me lähtume rohkem sellest põhimõttest, et meil on tootmiskohad, mis varustavad siis naaberpiirkondi aga tuleb siis investeerida just nendesse tootmisrajatistesse Euroopas, nii et, et sellest äh, aspektist äh, me vähemalt säilitame suure hulga töökohti ning tuginedes sellele, mida juba varem ütlesin, Hiina turg äh, on pakkunud just odavaid tooteid, Euroopa turg on rohkem keskendunud kõrge kvaliteediga toodetele, mille valmistamises on kasutatud just innovatsiooni see on see tee, mille me oleme valinud tuuleenergia vallas, aga ka muudes valdkondades. meie, nagu ma juba ütlesin, usume eesmärkidesse ja kui meil on olemas äh, finantseeringud, investeeringud, siis me suudame oma eelise säilitada, aitäh! Ich bedanke mich bei allen Panel-Speakern ma tahaksin tänada kõiki selles äh, voorus osalejaid, tahaksin neid tänada küsimustele vastamise eest. on selge, et mõtete eh, edasiminek ei ole lihtne, vaatamata sellele, kas me seame eesmärgiks kakskümmend protsenti või kolmkümmend protsenti, niisiis suur aitäh meie tänastele eksper-, ekspertidele. ja nüüd läheme siis eh, teadus- ja arendustegevuse juurde. tegemist on samuti väga olulise teemaga, sellepärast et selles valdkonnas me peame tõesti vaatama, et me oma juhtpositsiooni ei kaota ning äh, ma ootan suure huviga neid ettekandeid, mis meid ees ootavad. härra Lambert, Lambetri on, äh, esindab Euroopa terasetehnoloogia platvormi ja siis on meil siin härra Boris Nilsson, kes on äh, Euroopa asjade direktor Novozymesis niisiis äh, alustame kohe järgmise vooruga ja kõigepealt anname sõna härra Lambert Riive. Einmal, dass die Technik freigeschaltet wird, dass wir, wie gesagt, effizient mit unserer Zeit umgehen und ja, me peame ka ajaga mõistlikult ümber käima.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 erinevad protsessid, mis, millel on potentsiaali paika pannud. kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal algab pilootfaas demonstreeriv, näiteprojektide puhul ja kui see pilootfaas, demonstreerimisfaas on edukas, siis jätkame nende rakendamist, pidades silmas kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke. siin näete, millised on erinevate meetodite, erinevate CO2 tootlikkuse vähendamine, vähendamisele. ümbertöötlemise puhul saame vähendada CO2 poole võrra, gaasi ümbertöötlemine, gaasi taaskasutamine ja lisaks sellele ka CCS ehk siis süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ja siis Hisarna ja süsiniku äh, kogumine, süsinikdioksiidi kogumine, säilitamine on samuti äh, üsnagi kasulikumad elektriahju, elektrikaarahju puhul tulemus sõltub sellest, äh, millist energiat kasutatakse ja kuidas energiat, elektrit toodetakse. ja mis puudutab terase tootmise otseseid heitmeid, siis neid on võimalik vähendada väga minimaalse piirini, kuid Äh, elekter, mida kogu projekti puhul tarvitatakse, äh, mõjutab samuti CO2 tootlikkust äh, ja kui me jätkame tööd taastuvenergia kallal ja kasutame ilma CO2 toot-, tootmiseta, CO2 heitmeteta energiat, siis see oleks meie jaoks tõesti suur edusamm ja siis viimane ahi, mida me rakendame, see on siis gaasi ümbertöötamine, kus me eraldame CO2 ja energiatar-, energia kokkuhoid on kümme protsenti. kogutud CO2 säilitatakse siis äh, merepõhjas ähm, me oleme esitanud oma dokumendid, koostanud oma hindamisdokumendid äh, selle aasta alguses ja siin on siis äh, tegemist äh, meie, siin on näha meie saastekvoodid, äh, kasutame kolmsada miljonit kaheksa erineva projekti puhul järgnevate aastate jooksul ja loodetavasti rakendused on edukad. meie üks projekt on Prantsusmaal, kaheksa miljonit tonni aastas, kõrgahi, Saksamaal on meil samuti oma projektid ja ja sinnagi kavatseme oma uue süsteemi äh, paigaldada. mis sarnane protsess, täiesti uus protsess, siin kasutatakse tsükloni ja, ja infusiooni projekti. kasutatakse põhimõtteliselt rauamaaki ja puhast hapnikku selle tulemusena toodetakse gaas, millel on suur CO2 sisaldus ja hiljem see min-, järgmine etapp ongi süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise äh, projekt, siis, siis on piloot kaheksa äh, tondi tunnis projekt. Äh, Euroopa Komisjon on sellega kursis, projekti alustame aprillikuus sel aastal näete mõningaid pilte, sellest projekt on tõesti äärmiselt mahukas ja muljetavaldav oma ulatuselt ja suuruselt. siis veel raud või terav või teras võib aidata kaasa ka võtmesektorites süsinikdioksiidi heitmete vähendamisele tööstuses üldisemalt ja nendes sektorites näeme me võimalusi mitme, mitmeid võimalusi lisandväärtuse saavutamiseks, seda CO2 vähendamisega seoses tootmisprotsessides, võtame näiteks energiasektori, autotööstuse, ehitussektori. mis puudutab näiteks ehitussektorit, siis äh, konkreetsete arvude esitamine, suhete esitamine on, on siin keeruline, sellepärast et äh, kui tegemist on äh, renoveerimisega, siis äh, tegemist ei ole mitte ainult ehitusmaterjalidega, vaid ka isolatsioonimaterjalidega, klaasikasutusega ja nii edasi ja nii edasi. ja ka siiski on tulemused meie jaoks äh, positiivsed ja atraktiivsed. järeldused. meie terasetööstus on vähendanud oma CO2 heitmeid äh, viiekümne protsendi võrra, samuti on meie energiatõhusus paranenud viiekümne protsendi võrra, siiski on midagi ka tulevikus teha. me peame keskenduma vanametalli ümbertöötlemisele ja massiviisiline kokkuhoid on võimalik äh, tänu läbimurdetehnoloogiatele, uutele tehnoloogiatele, mille puhul me oleme alustanud piloot- ja demonstratsiooniprojektide elluviimist. Äh, kahe tuhande üheteistkümnes aasta on oluline aasta, kuid nende projektide katsetamine jätkub järgneva kümne aasta jooksul, kui tulemused on positiivsed ja ka selliste projektide läbiviimise kulud äh, osutuvad konkurentsivõimelisteks, siis ja kui meil õnnestub süsinikdioksiidi kogumiste säilitamist edukalt ellu viia, siis äh, loodetavasti äh, võtab äh, terasetööstuse need tehnoloogiad kasutusse alates kahe tuhande kahekümnendast aastast ja selle tulemusena on terase tootmise kogu elu ja terasetoodete kogu elutsükli vältel võimalik kokku hoida CO2 heitmete arvelt suur tänu, veel mõningad kasulikud asjaolud, te rõhutasite, et süsinikdioksiidi kogunemine ja säilitamine ei ole oluline mitte ainult energia tootmise sektoris, vaid ka terase sektoris, kus äh, meil ei ole tegelikult võimalik äh, süsinikdioksiidi heitmeid nullini viia. süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine võivad sellistel puhkudel olla mõistlikuks lahene, võib-olla mõistlikuks lahenemiseks ja mulle väga meeldis, et te äh, ütlesite, et süsinikdioksiidi äh, vähendamisel on ka oma piirid, me ei saa lõpmatuseni vähendada süsinikdioksiidi heitmeid. mina olen insenerihariduse, seetõttu oli mul väga hea meel seda ka kuulda ja nüüd järgmine paneelikõneleja, härra Nilsson. ma näen, et te olete valmis oma ettekandega pihta hakkama ja siis äh, pärast võime arutleda, suur tänu! suur tänu, et te kutsusite mind äh, tänasele üritusele, mina esindan Novosaimse ettevõtet. meie oleme öö, öö, ettevõte, mis on äh, maailma tasandil, me pakume biokütuseid, äh, me oleme oma valdkonnas turuliider, meil on mitmesuguseid teisi tooteid ka ja meie oleme tegelikult ka turuliider oma investeeringute valdkonnas teadusuuringutesse. räägime siis praegusest olukorrast, rahvastiku arv kasvab, ressursid vähenevad ja selle tulemusena on meie toiduga varustatus, loodusvaradega varustatus surve all ja kliimaküsimused valmistavad meile muret. fossiilkütused on lõppemas, võib-olla on meil probleeme ka, võib-olla lõpeb ka tuumakütuse äh, kasutamine ja Äh, biokütused on seetõttu äärmiselt äh, olulisel kohal äh, tulevikku silmas pidades, biokütused järgmise uue põlvkonna biokütused on kättesaadavad Taanil, Taanis näiteks ka bensiinijaamades, nii et tegemist ei ole enam üüratu barjääriga, aga loomulikult tuleb jätkata arendustööd, ka keemiatööstuses tuleb jätkata arendustööd, mm, kemikaalitööstus, plastmassitööstus, tekstiilitööstus ja nii edasi ma leian, et meie jaoks on oluline see, et praegusel hetkel meie põllumajandustoostust me ei kasuta piisavalt. ja äh, põllumajandussektor võiks äh, läbi viia uuendusi, kasutades uusi tehnoloogilisi rakendusi, investeerida tulevas, tuleviku taristuprojektidesse, äh, biorikastamise tehastesse. see on, aitaks luua töökohta ja parandada energiavarustatust ja ma arvan, et on viimane hetk, viimane aeg alustada bio innovatsiooniga. ja siis äh, kõigepealt me võiksime vähendada jääke, äh, jääkide tootmist, ühelt poolt vaadake siis vasakpoolt ja paremal pool on siis tulemused praegusel hetkel. töötame me uue põlvkonna biokütustega, äh, inputi külg, siis on oluline panuse külg ja, ja tulemuse külg samuti. uus põlvkond äh, on äh, esimene samm praegusel hetkel biomajanduse arengus praegusel hetkel pööratakse päris suurt tähelepanu äh, biomajandusele, OECD äh, ennustab, et äh, biokütused võivad aidata meie kogu maailma SKP-le kahe koma seitsme protsendi võrra ja samuti on selle küsimusega tegelenud WWF mis näeb ette, et meil on võimalik tänu enda tehnoloogia kasutamisele kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks hoida kokku mitme, väga palju heitmeid. siis äh, WWF on äh, loonud oma skeemi sellest, kuidas me liigume madala süsiniku tarbimisega ja heitmete tasemega majanduse suunas, tõhususe parandamine, energia äh, tõhususe parandamine, energiatarbimise vähendamine on esimene samm, seda me oleme juba saavutanud, järgmine samm oleks äh, uue põlvkonna biokütuste kasutamisele võtmine. Äh, võimalused selleks on olemas, äh, praegu on ainult poliitilised takistused selle sammu läbimisele. ja kui me selle sammu siiski astume, hoiame kokku biljoneid tonne CO2, siis järgmise põlvkonna etanool on suurepärane võimalus jäätmete seisu, seisukohast kakskümmend viis protsenti jäätmetest põllumajanduses oleks ressursiks meie järgmise põlvkonna biokütustele, see annaks meile võimalik, võimaluse Äh, asendada kuuskümmend kaks protsenti praegusest bensiinitarbimisest, luua üks miljon töökohta, äh, peamiselt maapiirkondades äh, ja toota kolmkümmend üks miljardit eurot kasu selle asemel, et, kasumit selle asemel, et kulutada kohe nelikümmend üheksa miljardit eurot nafta impordile. samuti ka kasvuhoonegaaside heitmeid vähendatakse kuueteist protsendi võrra. see oleks tõesti suur saavutus siis nõndanimetatud kolmas äh, nurgakivi WWF-i raportis oleks äh, petrokemikaalide äh, vähendamine biomaterjalidega. me liigume selles suunas, me ei ole veel sinna jõudnud kaugel mit-, kaugelgi, me oleme kaugel sellest, kuid meie teadusuuringute innovatsiooniprogrammides peaksime me just nimelt sellele sammule Euroopa Liidus keskenduma. Euroopas on konkurentsivõimeline liidri potentsiaal selles valdkonnas. ka Ameerika Ühendriikidega seoses tuleb ainult keskenduda ja, ja pühenduda sellele tööle. siis tulevikuperspektiivid, äh, uus põlvkond uue põlvkonna biomaterjalid on juba olemas, biokütused on olemas, kolmas faas oleks uued biomaterjalid, mis on suur kasumiallikas, võimalik kasumiallikas Euroopale. ja sellega tule-, tuleks kaasa ka mitmeid võimalusi põllumajandussektorile, mis praegu on Euroopale ainult koormaks, tulevikus aga võiks olla kasumitoojaks ja minu meelest äh, on äh, see vägagi äh, suurte võimalustega valdkond Euroopa jaoks. Äh, taastuvad kemikaalid äh, on alles oma elu algusjärgus, praegusel hetkel ei ole saanud piisavalt, ei ole saadud toetust ja, ja see ja nad ei vaja äh, riigi toetusi ka tulevikus, ma siinkohal tooksin välja mõningad projektid, Dupont ja nii edasi, mitmed ettevõ-, Euroopa ettevõtted püüavad praegusel hetkel äh, arendada biomaterjalide kasutamist, edendada seda. oluline on aga see, et kui me tahame äh, biomajandust, biovisioonide elluviimist, siis äh, tuleb, on vaja investeeringuid maapiirkondadesse, vastavatesse tehastesse, ümbertöötamisjaamadesse tulevikus eh, võib-olla meil ei ole vaja rohelisi eh, kütuseid, eh, sellepärast et põlemismootor on juba minevikumootor, aga siis me võime kasutada neid ümbertöötlemisjaamu muude toodete tootmiseks ma tahaksin öelda, et me ei äh, tohiks lasta kriisi pakutud võimalustel kaduma minna, me peame keskenduma investeeringutele täielikku biomajandusse ja meil on vaja täiendavaid äh, teadusuuringuid äh, selle eesmärgi saavutamiseks. suur tänu selle ettekande eest. härra Nielsen, te mainisite siin olulisi valdkondi põllumajandussektor huvitab meidki siin parlamendis. me oleme vastu võtnud ka Lissaboni strateegia raam, raames õigusakte selles valdkonnas. me peame kriisist üle saama ning looma samas ka uusi töökohti. proua Ekk, suur tänu teile mõlemale huvitava ettekande eest. mul on üks lühike küsimus härra Nielsenile te olite tagasihoidlik ja ei selgitanud, kuidas teie tooted saaks elutsükli analüüsi panustada etanoolitoodetes. rääkisime siin erinevate põlvkondade biokütustest, aga biokeemia kasutamine põllumajanduses selle potentsiaal on tohutu. nagu härra esimees juba ütles, praegusel hetkel käivad ka läbirääkimised uue põllumajanduspoliitika asjus, vahest selgitaksite seda küsimust veel, see huvitab meid kõiki. härra Lambertier ja terasesektor. mul on kaks küsimust. loomulikult on Äh, pandud terasahjude jaoks paika ka kaks erinevat standardit üle maailma. milline on teie arvates potentsiaal? Euroopas on ka teatud äh, kohtades arengupotentsiaali mida teie sellest arvate ning teine küsimus, heitmetega kauplemise süsteem ja terasesektor. üks Põhja-Rootsi ettevõte käitleb üheksakümmend protsenti rauamaagist Euroopas umbes, seal Põhja-Rootsis. Nende terase pelletid moodustavad Euroopas sellest sektorist nelikümmend protsenti Nad ei ole ühinenud ETS-i süsteemiga ja standardiseerimise ettepanekuga, sest komisjon otsustas, et standardiseerimises tuleb kaasata kõik teraseettevõtted, aga mitte need, kes tegelevad otse rauamaagiga, ehk siis lõigati sektor kaheks. tegemist on ühe suure ettevõttega, mitte näiteks kuuega Äh, nende standardiseerimine on ju ülemaailmne, sest nad on nii suured, aga nad on nüüd välja jäetud ETS-i süsteemist. mida te arvate terasesektori olukorrast? kui nad äh, impordivad mitte eriti kõrge kvaliteediga ähm, terasepelleteid mujalt maailmast, sest nad on odavamad, või peaks nad äh, kasutama endiselt Rootsi ettevõtete tooteid. millised on teie arvamused? arvamused. suur tänu, proua Ekk. proua Hassi, minul on ka küsimus härra Nielsenile. biokeemia järgmise põlvkonna biokütuste öö, öö, alased nägemused on väga põnevad, kui me räägime näiteks biokütustest, mis tehakse põllumajandusjääkidest, aga minu küsimus puudutab maakasutust ja sealseid ressursse. esimese põlvkonna biokütuste juures oli suureks probleemiks liigne maakasutus isegi kui me kasutame põllumajandusjäätmeid, siis ka see mõjutab äh, põllumaad, äh, see võib äh, mõjutada pinnase kvaliteeti. ning meie planeedil on ainult piiratud kogus põllumajandusmaad. kommenteerige palun seda aspekti oma nägemusest suur tänu. ma panin ka ennast kõnelejate nimekirja. mul on küsimus mõne, mõlemale teist. õigustiku ellurakendamise kohta. kahe tuhande kaheksandal aastal võtsime vastu igasuguseid asju. süsiniku öö, äh, äh, püüdmise ja sa- ja salvestamise, biokütuste öö, äh, ja kliimapaketi asjus. Äh, biokütuste puhul tuleb nentida, et tanklad ei soovi neid müüa. ning üldiselt tööstus on väga vastu sellele tehnoloogiale kohalikud parlamendid võitlevad süsiniku püüdmise ja salvestamise vastu kodanike tasandil on astutud ka vastavaid samme. me võime ju vastu võtta õigusakte, aga meie riigid ei nõustu nendega. mina räägin siin küll ainult Saksamaa nimel, meie oleme küll veendunud, aga vahest te selgitaksite, kas eh, teie planeerimisse on kaasatud ka nende strateegiate selgitamine sageli juhtub, et tööstus äh, süüdistab hoopis teisi oma puudujääkides. Oui, donc euh, je vais essayer de répondre euh, les questions. Suur tänu. Ma üritan vastata küsimustele, mis esitati terasetööstuse kohta. Kõigepealt mis puudutab äh, ülemaailmseid kõige kõrgemaid standardeid, siis teil on õigus, mõningad Euroopa tehased on eeskujuks kogu maailmale. teistest riikidest, riikidest võiks mainida Jaapanit ja Koread, kes on väljaspool Euro Euroopat ka liidrid. riikides, kus terasesektor on kõvasti arenenud, nagu näiteks Hiina või India, siis Hiina, Hiinas toodeti kahe tuhande kümnendal aastal nelikümmend viis protsenti maailma terasest ning järgmise paari aasta jooksul jõutakse üle viiekümne protsendi. niisiis, praegusel hetkel võib näha, et Hiinasse ja Indiasse liigub terase tootmine üle ning sellest tuleneb süsinikulekke probleem, sest nemad äh, ne-, nende energiatõhusus, süsinikutõhusus äh, terase tootmisel ei ole nii kõrge kui meil. kui vaadata nüüd meie parimaid ja halvimaid äh, ettevõtteid, siis ähm, tõhususe osas on vahe vast äh, kümnenda tõhu, kümne tõhusaima ja viletsamate vahel umbes kakskümmend protsenti. me seega peaksime viima kõik Euroopa tehased maailma parimate hulka. terase pelletid nüüd. Te mainisite siin LKB-d, Rootsi ettevõtet. Teil on õigus, nende pelletid on kõrge kvaliteediga, aga samas pelletite tootmine on ülemaailmne. kui neid osta Rootsist või Brasiiliast, on nende hind äh, ikkagi sama, sest turg on ülemaailmne. nüüd vaadata CO2 heitmeid üldiselt kogu tootmistsükli jooksul, siis tuleb tunnistada, et kui äh, siis, siis sellest äh, siis eh, sellest ei ole kasu, kui näiteks ei, ei kaasata pelletite tootmist Euroopas, siis eh, nendesse süsinikuheitmete arvutustesse, siis planeet sellest kasu ei saa. loodetavasti ma nüüd vastasin teie küsimusele. mis puudutab õigustiku ellurakendamist kliimamuutuse valdkonnas, tegemist on tohutu suure aruteluga ning selge on see, et kui on paika pandud heitmetega kauplemise süsteem, siis ilmselgelt peavad ka terasetootjad parandama energiatõhusust, vähendama CO2 heitmeid, aga nagu ma juba ütlesin, siis kahetsusväärsel kombel täna olemasoleva tehnoloogia juures on progress üsna nõrk. see mõte, et me peaksime äh, kohaldama kõik ettevõtted vastavalt parimatele eeskujudele, siis see on raske, meil on tarvis suuri investeeringuid meie rajatiste uuendamiseks, tuleb kaasata uusi tehnoloogiaid ning kui nüüd vaadata Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta järgne heitmetega kauplemise süsteem peaks tõhusust tõstma veel kümme protsenti ja seda eh, Euroopa parimate ettevõtete puhul, aga praegu ei ole meil olemasolevat tehnoloogiat selle kümne protsendi saavutamiseks, ehk siis me peame praeguste rajatiste tõhusust veelgi tõstma. ka eh, meie murranguliste projektide puhul on asi keeruline, kõigepealt tuleb eh, pilootprojektid läbi viia laboratooriumites, siis tööstuses endas ning siis üle kanda see kõik äh, tööstusesse endas, endasse. kõikide nende faaside läbimine võtab kaua aega. Prantsusmaa süsiniku püüdmise ja salvestamise projekt oli selline, et avalduse esitasime me veebruaris sellel aastal, komisjoni jõuab see maikuus, nemad vastavad alles kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses ning pärast seda, kui meile luba antakse, peame me tehase tööle saama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks, ehk siis tegutsema saame hakata alles kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. siis äh, seega kulub vähemalt viis aastat kogu protsessiks ja võib öelda, et aeg on oluline faktor siin. suur tänu! suur tänu, kõigepealt see teavitamise ja õigusaktidega nõustumise küsimus. biokütused on huvitav asi, sest viis aastat tagasi peeti teda transpordi päästjaks. aga väga kiiresti on ta muutunud patuoinaks. põhimõtteliselt räägime me siin ju biokütuste jätkusuutlikkusest. meil on palju räägitud siin toidu tootmisest versus biokütuste tootmine, aga selge on see, et esimese, esimene põlvkond ei olnud jätkusuutlik. teine põlvkond on aga, mängib aga olulist rolli meie tulevikus. meil on tarvis paika panna jätkusuutlikkuse kriteeriumid, see puudutab ka järgmist põlvkonda, sest ka järgmine põlvkond ei ole see imerohi, biomass on üsna haruldane ressurss, transpordisektoris lühemas ja keskmises perspektiivis on meil ainult üks lahendus, ehk siis biokütused töötatakse välja küll elektriautosid, aga kui me soovime kõvasti vähendada heitmeid transpordisektoris, on see võimalik ainult läbi selle jätkusuutlikkuse. kui see on võimalik välja töötada järgmise põlvkonna biokütuseid, siis palun väga. aga põldudelt ei ole võimalik jäätmeid nii palju kokku korjata osad peavad jääma ka põldudele, seega me peame jätkusuutlikult välja arvutama, kui palju põldudelt jääke üldse ära korjata võib. ning me soovime, et äh, VFF töötaks need jätkusuutlikkuse kriteeriumid välja. uuringud ütlevad, et ära võib võtta kuni viiskümmend protsenti, meie võtame kakskümmend viis protsenti. aga see kõik oleneb regionaalsetest eripäradest, pinnase kvaliteedist ja nii edasi aga selge on see, et eriti näiteks äh, põhu osas on suur potentsiaal, äh, samuti äh, energiarikaste põllumajandustoodete osas ning samuti tahk, paarikümne aasta pärast võime tegutseda ka tahkete jäätmed, jäätmetega. ma arvan, et on oluline minna selles väärtuseskaalas kõrgemale, et käiksid kaasas ka kõrgemad sissetulekud. see ei ole jah imeravim, me peame erinevaid lahendusi leidma transpordisektoriks, aga kohe praegu on tegelikult juba üks väike lahendus olemas, see on suur võimalus, aga tundub, et arvatakse, et järgmine põlvkond on ainult viie aasta kaugusel ja öö, äh, oodatakse pigem seda. aga praegu on meil üks lahendus olemas, me peame keskenduma ka Äh, taastuvenergia äh, direktiivile, kus öeldakse, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peab kümme protsenti energiast olema taastuvenergia. kui vaadata liikmesriikide tegevuskavasid, kus anti komisjonile teada, kuidas nad kavatsed, kavatsevad eesmärke saavutada, siis väga vähe mainitakse seda järgmist põlvkonda. mainitakse küll seda, et et äh, kuna järgmine põlvkond, äh, põlvkonna kütused äh, toimivad kahekordselt, siis on vaja saavutada ainult viis protsenti, aga samas tuleb tunnistada, et esimesed tootjad on ilmselgelt raskemas olukorras ja seetõttu see kahekordsuse reegel ei tööta. hea algus oleks, kui an-, antaks mandaat järgmise põlvkonna biokütuste sisestamiseks praeguse bensiini, praegusesse bensiinisektorisse, bensiinisektorisse. samuti on võimalik loomulikult energiat säästa ning ka maksupoliitika mängib siin oma rolli. järgmine põlvkond vähendaks CO2 heitmeid võrreldes bensiiniga kuni üheksakümmend protsenti samuti tuleb siin kaasata ühtne põllumajanduspoliitika, aga võtmetähtsusega küsimus on öö, siin just see, et rohkem ei ole vaja rääkida teadus- ja arendustegevusest, meil on olemas juba tehnoloogiad, me saame näiteks tselluloosi suhkruks muuta ja seda kasutada me, me ju kõik teame, et biokemikaalide nõudlus tulevikus on tohutu ning me peame äh, seda teed edasi minema, aga kõigepealt tuleb luua infrastruktuur järgmise põlvkonna biokütuste jaoks, aga see peab olema jätkusuutlik. kas see eesmärk peaks olema kakskümmend või kolmkümmend protsenti maanteetranspordiks, ma ei tea, see kõik oleneb äh, olemasolevatest ressurssidest Oui, excusez-moi, parce que j'ai oublié de répondre à une partie de... Eh, ma unustasin vastata ühele osale teie küsimustest. loomulikult me eh, are-, areneme selleks, et heitmeid vähendada ja siin on seosed olemas süsiniku sidumise ja ladustamisega, aga me Need ongi need probleemid, mida me peaksime e, üritama lahendada järgmise paari aasta jooksul, me räägime siin kaheksast näidisprojektist. E, need e, Das ist ein schönes Schlusswort fürs zweite Panel, wenn es um. Aha, niisiis äh, sellega võime siis oma teise aruteluvooru lõpetada. me peame kõiki neid otsuseid, mis langetatakse, ka eh, edastama täpselt. Teie kõnelesite tööstusest, te rääkisite uutest tulevikutööstusharudest nagu bioenergeetika. see kõik oli väga huvitav ning nüüd jõuame meie kuulamise kolmanda vooruni ning ma paluksin, et kolmanda vooru kõnelejad tuleksid siia poodiumi juurde. meil tuleks üritada siiski ajakavast kinni pidada, nii et nii et ka aruteluks aega jääks. niisiis tervitan siin Karsten Neuhoffi, kes on Äh, kliimapoliitika mõju ja tööstuse reageeringute teadusdirektor Saksamaa Majandusuuringute Instituudist ja samuti tervitan Jeremy Nicholsoni ähm, energiamahukate kasutajate grupist. niisiis, äh, jätkame selle teema arutelu. kõigepealt alustaksin pildiga milles, äh, kuidas siis see leke mõjutab ja kõigepealt äh, tuleks alustada definitsioonist, mis asi on äh, see leke. meie jaoks on väga oluline, et me viiksime liikmesriikides ja Euroopas ellu selliseid poliitikaid, mis looksi, mis ei looks stiimuleid, et süsinikumahukad tootjad viiksid oma tootmise üle teistesse riikidesse neid äh, investeeringute äh, mujale paiknemisi on olnud, aga meid huvitab just eelkõige see kliimapoliitika, et see kliimapoliitika ei käivitaks selliseid äh, muutusi, sest sellepärast, kui nii juhtub, siis see kliimapoliitika ei ole väga tõhus ja niimoodi seame ka, oleme ka halvaks eeskujuks teistele maailma piirkondadele Äh, sest et me järgime ka sellist režiimi, mis on halb tööhõivepoliitikale. nii et, et selleks, kas hinnata, kas leke on olemas või ei, äh, me peame vaatama, millised tööstussektorid äh, on silmitsi kulude tõusuga seoses kliimapoliitikaga. me oleme uurinud Ühendkuningriigi olukorda, aga olukord teistes Euroopa riikides on enam-vähem sama me vaatasime, kuidas tootmiskulud suurenevad, kui eh, kehtestatakse süsiniku hind kakskümmend eurot ja kuidas see mõjutab siis seda raha, mis ettevõttel lõpuks üle jääb. me pöörasime tähelepanu siis kahekümnele sektorile, kus kulud võiksid oluliselt eh, näha ja sinises näete te siin energiakulusid ja Äh, halliga on näidatud kulud siis, kui need äh, ettevõtted peaksid ostma süsinikuheitmete lubasid. ja tegemist on siis tõesti nende sektoritega siin, mil, mis, äh, milles kulud suureneksid, kui süsinikule kehtestatakse hind. ja kuidas see kõik nüüd mõjutaks selle selle sektori tegevust. energeetikasektoris me teame, et ettevõtted ei saa mujale kolida aga rafineerimise osas on see võimalik. aga er-, eri, eriti suuri muutusi ka selles sektoris ei ole. poliitilistes aruteludes äh, keskendutakse äh, äh, lekkele tavaliselt sellisele väga, väga laia, lähtutakse sellest leke väga laiast definitsioonist ning äh, kõik need sektorid äh, saavad siis äh, tasuta saastelubasid ning kui nüüd vaadata, kui palju neid tasuta lubasid need ettevõtted praegu saavad võrreldes nende kuludega, mis neil on, siis nagu te näete, enamik nendest sektoritest saavad tasuta lubasid rohkem. näiteks kahe tuhande üheksandal aastal said nad tasuta lubasid suurema summa eest, kui nende kulud olid Äh, nüüd äh, siin algas ka majanduskriis, kui me vaatame kahe tuhande kümnenda aasta pilti, siis olukord on pisut halvem, aga näiteks kui vaadata aastat kaks tuhat kaheksa, siis äh, sealt võib öelda, et näiteks terasesektor sai kakskümmend protsenti rohkem lubasid, kui neil üldse heitmeid oli. niisiis väga oluline on, et need sektorid, kus tõesti on lekkeoht, et nendele ei kaasneks äh, kõrgemad kulutused, siin olid pikad arutelud sellel teemal, kuidas neid norme paika panna. ma ei taha selle teema juurde tagasi tulla, see on palju pingeid põhjustanud ja me otsustasime, et me täna vaatame siin ühiselt kuidas me saame edendada investeeringuid madala süsinikuheitmega tehnoloogiatesse, see on see viis, kuidas me saame ühiselt edasi minna mina igatahes ei usu, et meil on olnud erilist süsinikuleket kliimapoliitika tõttu, sellepärast et paljud ettevõtted on kasu saanud sellest kliimapoliitikast finantskriisi tingimustes ning ma ei usu, et et meid ootaks ees oluline süsinikuleke. üks valdkond, mida me peame arutama, on see, mis juhtub alumiiniumi ja vasesektoris, nagu me näeme, et siin on tegemist ainult elektri hinna tõusuga, aga neid ei ähvarda muud probleemid. sellistes sektorites, need on äh, küll väikesed, aga olulised, näeb direktiiv ette riigiabisätted ja konsultatsioonid sellel teemal parajasti käivad, et kuidas seda protsessi täpselt suunata ma arvan, et sellest pildist on üsna palju äh, kasu, see võimaldab meil asju näha laiemalt, näha, millistes sektorites võivad probleemid tekkida, mis on saa-, millised sektorid on saanud tasuta saastelubasid ja äh, kuidas asjad edasi arenevad. mulle tundub, et konkurents on äh, väga oluline teema me oleme Euroopas siin kaks aastat arutanud lekketeemat ja selle asemel oleks ju pidanud keskenduma konkurentsivõimele selles vallas on teised riigid olnud pisut tõhu, tõhusamad ning äh, siin on nüüd, meil on Hiina järgmise aasta viie aasta tegevuskava. meie Hiina kontor vaatas, äh, mis juhtus siis viimase viie aasta plaaniga, kus äh, Hiina tahtis suurendada energiatõhusust kakskümmend protsenti ja see eesmärk ka saavutati nüüd on seatud siis järgmine eesmärk kuusteist protsenti ja süsiniku alla seitseteist protsenti ja see on kooskõlas nende kohustustega, mis Hiina on siis võtnud äh, vähendada siis süsiniku intensiivsust nelikümmend viis kuni viiskümmend protsenti. see on see raamistik, millega tulevikku vaadata, kuidas me seda siis, Hiina seda üritab saavutada konkreetsete meetmetega, mis valitsus on heaks kiitnud ja siin on siis äh, Äh, ka arvulised näitajad, te näete, et äh, tuhat äh, peamist energiatarbimise ettevõtet on siis kaasatud suurtesse energiatõhususe projektidesse. nüüd see uus, uues viie aasta plaanis tahab Hiina suurendada kulutusi ka teadus- ja arendustegevusele kahe koma kahele protsendile SKT-st et, et nad saaksid kasutatavat tehnoloogiat tõhustada ja tahavad kasutada ka rohkem äh, fossiilkütuste vabasid äh, tehnoloogiaid. see väljakutse, mille ees me siin Euroopas oleme, on see, kuidas me saame luua sellise keskkonna, mis on äh, atraktiivne investoritele ma arvan, et äh, kahe tuhande viiekümnenda aasta teekaart on selles mõttes väga hea äh, siin juhaks, äh, tuuakse välja see, et kõik vajavad raamistikku selle kohta, mis tulevikus juhtuma hakkavad, millised on väljavaated projektide jaoks. ja selles mõttes see teekaart on tõesti väga tõhus. ma arvan, et mitte ühtegi Euroopa plaani ei peeta ka usaldusväärseks, kui sellega ei käi kaasas ka konkreetsed poliitikad. nüüd, millised on meie väljavaated äh, selliste poliitikate elluviimiseks? me just äh, äh, viisime läbi uurimuse selle kohta, mida heitmetega kauplemise süsteem on siiamaani saavutanud ja tuleb öelda, et ma olen pärast seda protsessi natuke optimistlikum heitmetega kauplemise süsteemi suhtes. heitmetega kauplemise süsteem mõjutab ettevõtete otsuse langetamise protsesse päris mitmest aspektist. kui vaadata, kuidas ettevõte langetab strateegilisi otsuseid, siis kõigepealt tuleb juhtkonna tähelepanu pälvida, siis tuleb selgitada, millised on investeerimisvalikud ja siis tuleb neid ka ellu rakendada ja ma näitan, kuidas heitmetega kauplemise süsteemist on siin kasu olnud. näiteks ettevõtete tähelepanu pälvimine. me kohtusime paljude ettevõtetega, nad ütlesid, et pikaajalised eesmärgid olid väga olulised, aga kui nad otsuseid langetasid, siis nad keskenduks, keskendusid pigem süsteemile ja olemasolevatele tehnoloogiatele. nüüd selguse tagamine otsuse langetamisele, see on jällegi väga oluline ettevõtete jaoks. me märkasime aga seda, et see trajektoor ei ole kooskõlas meie pikaajalise eesmärgiga, mis on üheksakümmend protsenti heitmete vähendamisest Euroopas. ja samuti võib, võite märgata, et kui lubate siin tasakaalustamist, siis lõpuks tuleb heitmete vähendamist veelgi kiirendada ja ja see tähendab, et me peame korvama need valed investeeringud, mis me alguses tegime ja see suurendab kulusid veelgi. nüüd tuleb madala süsinikuheitmega projektide ellurakendamist soodustada. heitmetega kauplemise süsteem paneb paika süsiniku hinna ja tööstuse jaoks on see väga oluline, sellepärast et me ei saagi mikrotasandil tööstust suunata, me, seda ei peaks tegema liikmesriikide valitsused ega Euroopa Parlament aga see süsiniku hind mõjutab tootmisprotsessi, olgu tegemist siin nüüd siis šlaki või tsemendi või betooniga. selle, selles tootmisprotsessi erinevates etappides meil tuleb teha õiged otsused ja kui me ei saa näiteks tõhusamalt terast toota, siis vähemalt loome stiimulid, et me hiljem seda terast tõhusamalt kasutame. ning meie uurimus näitas ka veel seda, et siiamaani heitmetega kauplemise süsteemi ei peetud väga karmiks vahendiks ja kui me tõesti tahame äh, sellele teele, trajektoorile tagasi saada, kus me peame olema, siis seda skee-, süsteemi tuleb näha karmimana ja siit tõstatubki küsimus. liikmesriigid, nagu näiteks äh, Ühendkuningriigis tulevad välja igasuguse äh, täiendavate meetmetega, sest neile tundub, et Euroopa süsteem ei ole piisavalt range nii et, et see, seega kui me ei tugevda Euroopa heitmetega kauplemise süsteemi, siis liikmesriigid tulevad välja oma poliitikatega ja siin te näete neid kasvunäitajaid liikmesriikide kohta. on näha, et kasv on suurem, kui vaadata nüüd uusi liikmesriike, kes liistusid kaks tuhat neli, siis nende majanduskasv kasvas, kui liitumisprojekt, väljavaated kas-, suurenesid ma arvan, et eh, Euroopa saab kasu sellest, kui meil on ühine turg ja tegutsetakse ühiselt eh, ja meil on usaldusväärne investeerimisraamistik, mis on kogu Euroopa raames eh, harmoniseeritud, see on väga oluline Euroopa konkurentsivõime seisukohalt, nii et, et kliimaenergeetikapoliitikat tuleb ajada Euroopa tasandil ja säilitada see konkurentsieelis Euroopa tasandil. ja nüüd võtaksin asjad kiiresti kokku mure süsinikulehke pärast äh, on midagi, mida on väga põhjalikult uuritud aastal kaks tuhat kaheksa. ma arvan, et meetmed äh, selle probleemi lahendamiseks on olnud väga helded, nii et, et minu arvates see leke ei ole eriti sõsine probleem, kui me eesmärke karmistame me seisame silmitsi rahvusvahelise konkurentsiga ja minu arvates on see väga hea, sest et äh, ilma selle, sellise konkurentsita me oma tehnoloogiaid ei paranda aga me peame toetama seda konkurentsivõimelist keskkonda, hoolitsema, et meil oleks siin Euroopas selline keskkond ja Euroopa valitsuse poolt välja kuulutatud plaan paraku ei ole nii usaldusväärne kui see, mida teeb eh, Hiina valitsus, seega me peame oma usaldusväärsust suurendama. niisiis eh, ma arvan, et eh, kui me seda teeme, siis me saame lahendada nii majandus kui ka keskkonnaprobleemid Herr Neuhoff für die interessanten Ausführungen. Was... suur tänu, härra Neuhoff, selle ettekande eest, mis käsitles äh, süsinikuleket. vaatasin siia paremale poole, aga ma ei äh, hakkasin pikemalt rääkima, äh, meil on olnud väga huvitav arutelu tulemas. palun, härra Nikolson. suur tänu ma äh, hindan kõrgelt äh, neid analüüse, mida on äh, Karsten ja teised siin teinud ja olen osadega sellest nõus, aga ma ei ole selle ulatusega nõus. mina töötan alumiiniumitööstuses, keemiatehastes ja nii edasi ja tegemist on tõesti suurte gaaside tootjatena ja kõik on rahvusvahelised ettevõtted ja kõik peavad lähtuma rahvusvahelistest konkurentsitingimustest Euroopa piiridel ja ka kaugemal. rõhutaksin, et konkurentsi oht ei sõltu ainult sellest, kas Euroopa tööstus suudab konkureerida nendega, kes teostavad importi meie turule, vaid tegemist on siiski ka ekspordi tööstusega, kes peab konkureerima ka väljaspool Euroopa turgu ja me peame kindlasti kaaluma, millised on leevendavad meetmed erinevate kliimameetmete ja, ja ja piirimaksumeetmete ja muudega. ma ei taha, et me läheksime kaugemale kui kakskümmend protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, mis paar aastat tagasi sai kokku lepitud, rahvusvaheline äh, üldsus ei ole eriti kaasa aidatud ja rahvusvahelised arengud ei ole kaasa aidanud arengutele. mitte keegi ei, väljaspool Euroopat ei taha omaenda tööstust allutada sellisele konkurentsipiirangule, me võib-olla lootsime seda mõned aastad tagasi, aga, aga täna me teame, et nii see ei ole. mitte ükski majandus ei ole nõus absoluutseid heitme eesmärke kinnitama, võib-olla suhtelised meetmed, sihtelised eesmärgid on võimalikud Hiina puhul viis aastat, kaheksa aastat, kümme aastat, aga mitte lõplikud eesmärgid ja seetõttu on olukord teistsugune siis, kui me, kui me võtsime vastu kahe tuhande kahekümnendat aastat. samuti ei ole ma nõus nende poliitikutega, kes ütlevad, et ambitsioonikad eesmärgid on soodsamad meie jaoks, see pole sugugi mitte nii. on selge, et väikese majandusruumi äh, Äh, süsinikumäära vähendamine on odavam kui suure majanduse puhul ja kuivõrd Euroopa majandus on äh, viimaste aastate jooksul kahanenud, siis loomulikult äh, järele jäänud majanduse süsinikuheitmete vähendamine on odavam kui varem, jah. kui majandus täielikult kokku kuivaks, siis loomulikult süsinikuheitmete vähendamine oleks null, võib järeldada. me ei saa lähtuda sellistest valemitest, et ja järeldada, et süsinikdioksiidi vähendamine on odavam, otse vastupidi, äh, vaadake, milline on praegu seis mõningates sektorites pärast majanduskriisi ja, ja millised on olnud kulutused seoses saastekvootidega meie tsemenditööstuses äh, nelikümmend, kolmkümmend äh, protsenti vähenes tootmine äh, mõningates sektorites. loomulikult siis toodeti vähem süsinikdioksiidi, sellepärast et tööstustootmine lihtsalt varises kokku, sellist arengut ei olnud paljud meist oma eluaja jooksul läinud, mina sealhulgas, nii selline on tõsiasi ja seetõttu on süsinikdioksiidi hind praegusel hetkel nii madal, tegemist ei ole turu puudujäägiga, vaid turg turg näitab, et me saavutame oma eesmärke süsinikdioksiidi osas tahtmatult, mitte investeeringute näol süsinikdioksiidi vähesesse majandusse. teras, alumiinium, klaas ja see, sellised sektorid, millest me siin räägime, on üks osa tarneahelast tegelikult. nii et loomulikult huvi on olemas, kuid kas meie süsinikuvähesed materjalid, need, kas neid toodetakse Euroopas või väljaspool Euroopat, selles seisneb küsimus. meie jaoks ei ole oluline mitte ainult saastekvootide hind, vaid kliimapoliitika kumulatiivne koormus, maksustamine, Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteem, otsesed kulutused seoses sellega ja kaudsed kulutused, energia maksab rohkem ja see on väga oluline energiaintensiivsete tööstusharude jaoks. ja ja loomulikult äh, kütuse hind äh, on oluline, energia tootjad äh, annavad kogu selle kannavad kõik, kõik need kulutused, mis äh, heitmetega kauplemise süsteem äh, neile juurde toob äh, edasi tarbijatele. ühesõnaga on selge, et kui meil ei oleks sellist taastuvkütuste subsideerimise süsteemi ja taastuvkütuste maksu, siis oleks meil võimalik täiendavaid kulutusi leevendada meie jaoks, aga paraku nii see ei ole. üks poliitika iseenesest, nagu näiteks äh, rangemad eesmärgid äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib-olla ei oleks saatuslikud, tõesti võib-olla ei oleks saatuslikud tööstuse jaoks. Äh, võib-olla või sama võib öelda, et paneme püssi vastu laupa ja ütleme, et üks, üks kuul ei, ei ole veel tappev, jah aga kõik erinevad meetmed korraga tähendavad kumulatiivset koormust meie tööstuse jaoks ja ma arvan, et me peame väga ettevaatlikult suhtuma sellistesse argumentidesse, et üks element poliitikast äh, ei ole saatuslik. võrdlusalused äh, siis terasesektori jaoks ja nii edasi ei ole veel paika pandud ja sellega seoses on mitmeid äh, muresid ja ei saa öelda, et äh, probleemid äh, selles valdkonnas oleksid lahendatud. Äh, kompensatsioon elektriintensiivsetele tööstustele vajab lahendamist, see on alumiinia toot-, alumiiniumi tootjate jaoks olulised ja ka terasetööstuse elekterkaarahju kasutajate jaoks olulised, ühesõnaga importide, impordikaitse ei lahenda eksportijate probleemi, siis mittetasuvate taastuvkütuste subsideerumine, elektriintensiivsete tööstuste täiendavad kulud on seotud just nimelt nende ebakindlate subsideeritud taastuvkütustega. Ühendkuningriigi valitsus prognoosib tööstuse energia hinna tõusu kuuekümne protsendi võrra järgneva kümne aasta jooksul äh, või, või kahekümne aasta jooksul. see on meie eesmärkidele vastupidine, me tahaksime võimalikku turupaindlikkust, äh, mis vähendaks äh, kulude mõju tarbijatele. ühesõnaga, miks me koormame oma tööstust selliste ebavajalikult kõrgete kuludega. piirimaksu küsimust on räägit-, küsimusest on siin räägitud, ma ei leia, et see oleks lahendus, aga ma ei hakka sellest täpsemalt äh, rääkima. kui meie energiaturg oleks tõhusam ja kui meie äh, taastuvkütuste subsiidiumid oleksid äh, vähem kallid, äh, oleks, suudaksime me oma heitme-eesmärke äh, suurendada võib-olla, aga praegusel hetkel Euroopa Liidus õõnestatakse kogu kauplemise süsteemi, kuivõrd eeskirju muudetakse pärast selle süsteemi käivitamist. siin pakutakse välja, et selleks, et süsiniku hinda tõsta, tuleks saastekvoote tagasi hoida kes tahab sellises süsteemis osaleda, kui tegemist on poliitiliselt manipuleeritud süsteemiga, sellised muudatused on väga ohtlikud ja õõnestavad kogu kontseptsiooni usaldusväärsust, millest oleks ju tegelikult kahju. mis puudutab süsinikuleket, lõpetuseks ütleksin ma, et oh, kas süsinikuleke on toiminud või mitte, seda võib testida süsinikku ei tule vaadata äh, mitte tootmise äh, vaatenurgast, vaid tarbimise vaatenurgast. Ühendkuningriigis ja, ja praktiliselt kõikides äh, Euroopa Liidu liikmesriikides toodete, imporditud toodetega seotud äh, Äh, heitmete osakaal on tegelikult äh, kasvanud, ühesõnaga me tegelikult äh, ei vähenda oma süsiniku tarbimist, vaid me oleme selle süsiniku tarbimise ümber suunanud Euroopa Liidust väljapoole, meie kogutarbimine, kogu süsinikuleke ei ole vähenenud ja minu viimane kommentaar, olen nõus Oettingeriga kahekümne protsendi eesmärgist kaugemale minemine on kahjulik ja see ei vii mitte süsinikdioksiidi heitmete lõpetamiseni, vaid Euroopa tööstuse äh, lõpliku allakäiguni, millega me, mida me keegi ei soovi. väga ilusad lõppsõnad. deindustrialiseerimine on tõesti mingi selline asi, mida me ei soovi Euroopas me näeme küll, kuidas liikmesriikides see asi käib, kõigepealt tuleb ju Brüsselis otsus vastu võtta, siis tuleb liikmesriikidesse ellu rakendada. ETS on teisejärguline süsteem selle, selle tõttu, et liikmesriikides on ka oma maksud see, e, paika pandud ning meil on tarvis paremat koordineeritust e, liikmesriikide ja Euroopa taseme vahel. proua Eek kõigepealt tahaksin ma õnnitleda personali ja saadikuid, kes selle kuulamise korraldasid, see on üks kõige sisutihedamaid kuulamisi, mida, kus ma olen olnud viimase seitsme aasta jooksul siin parlamendis. ning ma tahaksin tänada kõiki äh, eeskõnelejaid, kes meile nii pikalt ja palju infot andsid. võib siin tähe, täheldada ka seda, et kohal on päris palju saadikuid ja nende assistente, kes märkmeid teevad väga usinalt täna hommikul. seega oli teil mõtet siia tulla küll. praegu on meie laudadel väga olulised öö, ähm, dokumendid arutlusel ning me üritame leida kompromisse, tegutsemas tõhusamalt. nüüd elektrihinnad ja energiatõhusus. ma olen ringi käinud seitse aastat Euroopa tööstuses intensiivselt. ja mind hämmastab alati see, et energiamahukad tööstused on üks grupp, mis kasutab tõesti uusi tehnoloogiaid ja kasutab ära seda võimalust vähendada energiakulusid see loomulikult äh, toob kasu omanikele, aga ka töötajatele ja tervele ühiskonnale. teisalt, teiselt poolt aga on terve hulk tööstusharusid, mis ei ole soovinud neid võimalusi ära kasutada ning ei ole investeerinud äh, energiasäästlikkuse tehnoloogiasse. aga see on ju kergesti kättesaadav raha, millest me räägime, mis suurendab kasumit. näiteks energia Äh, mahukas terasetööstus. Euroopa sees on suured erinevused, äh, üle maailma on need eri, erinevused veel suuremad. aga me ju soovime jätkusuutlikkust ja majanduskasvu. ning ma arvan, et Ehm, turu-uuringute põhjal tehtud sammud on kõige tõhusamad, seetõttu töötab hästi ka heitmetega kauplemise süsteem. aga tõlgid peavad kell kaksteist lahkuma, seega ma rohkem ei räägi. igal juhul suur tänu teile kõigile, ma tean ka, et terve rida inimesi jälgib praegust koosolekut internetis loodetavasti saate te kasutada ka neid slaide ning jaotada ka meie kolleegidele need laiali. suur tänu, härra esimees, imekauni hommiku eest! jah, me peame kiirustama, üritama õigel hetkel lõpetada, aga see arutelu on kriitilise tähtsusega kliima valdkonnas härra Neuhoff, vastake härra Nicholsonile, tema väitele, et, et ne, see, need, need äh, kohustused äh, ko-, koorem kumuleerub ning härra Nicholson, rääkige teie sellest väitest, et tööstuse äh, kasu on samuti kumuleerunud. näiteks uued tehnoloogiad tohutut äh, kasumit, mis sellega kaasas käivad, seda te ei maininud. ning järgmises faasis loomulikult äh, tulevad suured uued eraldised äh, energiatõhusate, energiainte mahukatele tööstustele täiesti tasuta. ja kuigi elektrihinnad on kõrged, tegutseb komisjon ka riigiabi reeglite kallal, et tööstust aidata. ehk siis te nagu ütlete, et, et see kasu on lihtsalt elu tõsiasi, aga see kumuleeruv koorem on nagu haavlipüss. seega ühelt poolt te lihtsalt ütlete, et te, te lihtsalt valite neid argumente, ühed on lihtsalt äh, normaalne nähtus ning teised on nagu rünnak. seega kommenteerige palun ka kumuleeruvaid kasusid, mis olemas on, kahju, et te neid ei maininud. rohkem küsimusi ei ole. siis tahaksin tänada teid kahte ning palun vastake küsimustele. see, et ma ei maininud kumuleeruvaid kasu, kumuleeruvat kasu, siis siis tööstus pole neid eriti näinud. näiteks eh, energiatootmise sektoris olime me väga äh, skeptilised heitmetega kauplemise süsteemi esimese faasi osas. kõik ju teadsid, et energiatootmise sektor on ju see, kelle kulud kanduvad edasi tarbijatele kui ähm, teistele tööstussektoritele on liigseid eraldisi tehtud, siis äh, ma ei toonud seda välja, sest ma ei maini ka tulevasi potentsiaalseid alaeraldisi ma ei hakka siin kaitsma seda, et sellest kauplemissüsteemist peaks mingisugused tööstusharud kasu saama. aga kui Euroopa äh, majandus oleks kasvanud rohkem kui oodatud, siis oleks äh, nendest äh, eraldistest jäänud väheks. praegu on neid eraldisi jah palju, sest meil on majanduslangus. Te mainisite riigiabi reegleid, see on väga huvitav valdkond ja ma väga hindan vägagi seda, mida komisjon ja teised on teinud. energiamahuka tööstuse toetuseks, aga te olete liiga hilja tegutsema hakanud Te üritate meelitada investeeringuid Euroopasse, aga samas on selline risk õhus rippumas. kolmas faas on üsna lähedal ning investeeringuteks ei ole palju aega jäänud. ja mis, mis mõte on neid investeeringuid teha, kui ei ole tagatisi? aidake investeeringuid siia meelitada, investeeringud lähevad praegu mujale, sest on teatud ebakindlus selles osas, kas me üldse saame olla konkurentsivõimed, seda asja tuleb arvestada, me ei saa enam oodata. tööstuse reaktsioon ebakindlusele on investeeringute kadumine ning mujale kolimine. tore oleks küll rääkida nendest kumuleerivatest kasudest rohkem, aga neid võiks ka rohkem tööstuse jaoks olla. I fully agree. ma nõustun täiesti selle ebakindlusega, äh, küsimusega, kui on ebakindlus, ei tule meile ka investeeringuid. meil peab olema tugev süsteem, ilma selleta ebakindlus säilib. ma nõustun sellega, et turuosalistele on kõrgemad eesmärgid raskemad, mis puudutab seda kumulatiivset äh, koormat, siis mina seda küsimust nii ei näe. kõik, kõik need taastuvenergia skeemid, nendel on erandid energiaintensiivseks tööstuseks. kombineeritud tootmise ja puhul on erandid energiamahukale tööstusele. ma võin teile paari nädala pärast ka statistika saata, kui te soovite. siis see tööstus peaks kaugemale vaatama, ma nõustun täiesti. meie uuringud näitavad, et üle Euroopa tööstuses see ettevõtete oodatud tasuvusaeg on neli aastat. ja arvatavasti väiksem aeg ei olegi mõistlik siis see, et te rääkisite, et tuleks vaadata ka importide süsiniku intensiivsust, siis tuleb tunnistada, et kui me ei loo innovatiivset õhkkonda, siis väheneb tootmine Euroopas ning tuleb importida rohkem. ehk siis innovatsiooni stimuleerimine Euroopas on kehv. me peame õhutama kaasa innovatsioonile ning ait-, looma rohkem selgust see vähendab eh, eh, energiamahukaid importe. ja sellega ma jõuangi tagasi selle suurema nägemuse juurde, miks meil heitmetega kaubet, kauplemise süsteemi üldse on tarvis ja kas see saab koos töötada liikmesriikide hinnaskeemidega. ettevõtted soovivad tuleviku osas selgust ja eh, see tuleviku trajektoor peab olema usaldusväärne ETS on hea mehhanism süsiniku hinna määramiseks. see mängib olulist rolli kogu süsteemis. ettevõtted, kellega me oleme siin rääkinud, peavad silmas ka Euroopa tasandit just. kui rak-, rakendada ellu ainult liikmesriikide siseseid poliitikaid, siis suurte riikide puhul nagu Saksamaa võib see isegi toimida, aga teiste väiksemate puhul vast mitte. suur tänu! mul on üks lisaküsimus veel. Euroopa Komisjonilt, palun. Stefan Verhote Euroopa Komisjonilt, suur tänu. lühike küsimus härra Nikolsonile, see puudutab meie uute ideede mõju Euroopa tööstusele ma arvan, et meie ideed ei tekita ebakindlust, see uus süsteem peaks äh, toimima järk-järguliselt. samuti on oluline see oktsion eraldiste puhul ja me, meie hinda, meie hinnangul mõjutab see ka süsiniku hinda. energiamahuka tööstuse jaoks tähendaks ühelt poolt, et need tasuta eraldised pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, mis on suurem osa nende eraldistest suur, suurenevad oma, nende väärtus suureneb ning ka jääkide väärtus ju suureneb, vahest selgitate eh, enda vaatenurga. see küsimus hämmastab mind. see mõte, et tööstus peaks olema rahul sellega, et see osa, mille eest nad ei maksa, on väärtuslikum, aga see, mille osa eest nad maksavad, on seda samuti, siis see on kummastav see lähenemine õõnestab usaldust turgude vastu. see, et hakatakse järk-järgult hindadega manipuleerima. sellest ma täpselt rääkisin. see imelik kirjaoskamatu kriitika ETS-i suhtes, et, et hinnad ei ole seal õiged, on arusaamatu selle eesmärgiks ju ei olegi panna paika õigeid hindu, vaid vähendada heitmeid. ning kui selle hind on madalam, kui mõned subsiidiume tahtvad tööstusharud sooviksid, siis kole küll. ma arvan, et see ettepanek on väga kahjulik ning mõned meist on juba Äh, aastaid reklaaminud rahvusvahelist äh, kauple-, äh, heitmetega kauplemissüsteemi, siis nii, nii see läbi ei lähe, ma arvan, et Euroopa peaks uuesti järele mõtlema ja me ei tohiks õõnestada seda kauplemissüsteemi ja hakata hindadega manipuleerima. aitäh nüüd eh, jõuame siis oma kuulamise lõpuni. ma arvan, et meil on olnud tõesti väga põnevad arutelud täna. ja nagu Leena Ekk ütles, need arutelud olid väga laiapõhjalised. oli väga tore et me ei kõnelenud ainult sellest, kas me peame kahekümne või kolmekümne protsendi juurde jääma või leidma kesktee meil oli siin mitmekülgne ar äh, arutelu ja ka meie Euroopa tööstus on väga mitmekülgne. me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et äh, saavutada tõesti edusamme kliimamuutustega võitluses. meie kõik parlamendis siin oleme kohustatud hoolitsema selle eest, et meil oleksid endiselt töökohad, et meil oleks endiselt heaolu ning meil on kohustus, ma ei ütleks päästa kogu planeet, sest me oleme ikkagi Euroopa Parlamendi saadikud, aga meil on kohustus päästa vähemalt Euroopa. me peame hoolitsema selle eest, et me võtaksime vastu õigeid seadusi, see on peamine ülesanne, mis meie ees seisab järgmistel Äh, kuudel ja nädalatel me korraldasime selle kuulamise just sellisel ajahetkel, et meil oleks äh, võimalik äh, siit saadud teadmisi kasutada oma muudatusettepanekute koostamiseks. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes täna siin olid, tahaksin tänada kõiki kõnelejaid selle eest, et nad täna siia tulid ning andsid meile ülevaate Äh, sellest, mida ne-, me nende arvates tegema peaksime. ning äh, meil tuleb nüüd leida kesktee, samuti tahaksin tänada sekretäriaati ja esimees tänab ka tõlke, ma tean, kui raske on äh, korraldada sellist üritust, ma loodan, et tegu oli väga väärtusliku üritusega, aitäh kõigile, kes täna siia tulid ning aitäh neile, kes meid ka interneti teel jälgisid. ma arvasin, et väga paljud inimesed jälgisid seda tänast arutelu internetist. see tähendab, et neil on ettekujutus sellest, mis siin Brüsselis toimub me tegeleme selle teemaga siis eelseisvatel nädalatel, kuudel, meil on siin raportöör ja variraportöör, kes peavad siis välja töötama lõppjäreldused. niisiis jõuame tagasi lõpp, alguses öelduna me loodame raporti vastu võtta juunis ning see raport on siis väärtuslik ja muutub üha väärtuslikumaks, mida ühtsem on toetus sellele kui meid toetab ainult napp enamus, siis see ei ole väärtuslik raport, nii et, et me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et sellele raportile saada võimalikult suur toetus. see ei ole viimane kuulamine sellel teemal, suur aitäh kõigile, kes tulid, suur aitäh kõigile, kes kuulasid!